Good morning, colleagues um.... tere hommikust, kallid kolleegid ma usun, et me saame nüüd alustada päevakorrapunktiga number kümme. Ehm, suur tänu kolleegidele, kes siia on jõudnud ja vabandan hilise alguse pärast. MFF-i ehm, paketi osana ehm, alustame me arutelusid või läbirääkimisi raporti projektide küsimuses, mis puudutab integreeritud piirihalduse fondi ja piirihalduse ja viisade rahastamisvahendit. meie raportööriks on Tanja Fajon ja annangi kohe sõna viieks minutiks Tanjale järele ning siis saavad sõna Vaari raportöörid. niisiis, Tanja, palun, sõna on sinul suur aitäh, Claude, suur aitäh, härra esimees. võib juhtuda, et ma räägin pikemalt kui viis minutit ja ma räägin sloveenia keeles. suur aitäh mulle sõna andmast. kallid kolleegid kontrollideta ala eh, sisepiirides eh, Euroopas on Euroopa Liidu üks eh, suuremaid saavutusi. Schengen on üks kõige käegakasutavamaid saavutusi nii Euroopa kodanike kui ka ettevõtete jaoks. ja seetõttu on ääretult oluline Schengenit säilitada. see on Euroopa Liidu tuleviku osas väga oluline ja me peame pingutama selle nimel. Schengeni tõhus toimimine on Mm, midagi, mida me saame, millele me saame aidata kaasa teatud poliitikatega, tõhus viisapoliitika, mm, finantsmeetmed, selleks, et oleks võimalik erinevaid äh, poliitikaid ka ellu rakendada. ühest küljest aitab Schengen meie kodanikel kasutada äh, vaba liikumise õigust, äh, kodanikud saavad osaleda ka ühtsel turul ning see võimaldab ka kaitsta äh, Äh, Euroopa Liidu välispiire ja Schengeni ala. Äh, raportöörina äh, tervitan ma seda välja pakutud finantsinstrumenti, mis muudab meie poliitikad tegelikkuseks. Ähm, viisa ja piirihalduse raha rahastamisvahendisse on meil seitsme aasta jooksul ette nähtud äh, umbes kümme miljardit eurot. see on oluline suurenemine võrreldes praeguse finantsraamistikuga. Euroopa Liit on olnud äh, viimastel aastatel silmitsi erinevate väljakutsetega, mis on õõnestanud ähm, Äh, usaldust äh, meie ühise Euroopa projekti vastu ja seetõttu me peame vastama nendele uutele väljakutsetele ja seetõttu Euroopa Liit ongi võtnud vastu erinevaid meetmeid, äh, eriti just välispiiride küsimuses. Te kindlasti mäletate süstemaatiliste kontrollide sisseviimist Euroopa piiri- ja rannavalve kontekstis ja meil on ka äh, uued süsteemid EPS ja ETS, aga usaldust ei ole täiel määral suudetud siiski taastada. paljud äh, liikmesriigid nõuavad äh, kontrolle ka sisepiiridel, ehkki tegelikult selleks äh, vajadust ei ole. koostöö asemel oleme me äh, langenud isolatsioonipoliitika ohvriks ja see on eriti iseloomulik nendele liikmesriikidele, kus populism on tõusuteel või kus populistid on juba valitsusse jõudnud ja see on kurb tõsiasi juba pea poolte valitsuste puhul Euroopa Liidus. täna ma keskendun peamistele teemale teemadele. Äh, piirihalduse peamiseks eesmärgiks on ähm, meetmete ellurakendamine, tagamaks äh, integreeritud piirihaldus ja viisapoliitikat. Äh, need meetmed, meetmed tuleb selgelt defineerida ja need peavad ka teatud kaitseklausleid sisaldama, selleks et meil oleks võimalik tagada piisaval määral kaitset Euroopa Liidu jaoks ning tagada samal ajal ka inimeste vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt mis nüüd puudutab komisjoni ettepanekut, siis ma usun, et mm, see keskendub liigselt julgeoleku aspektile ning eh, ei keskendu piisavalt eh, rändevoogude paremale haldamisele. ei keskenduta ka piiriületamiste lihtsustamist eh, nende reisijate puhul, kes on heausksed reisijad ning ei kujuta Euroopa Liidule mingit ohtu endast. viisapoliitika Äh, mida rahastatakse ka selle instrumendi abil, on võtmetähtsusega tagamaks kultuuri, äh, turismi ja majandusvaldkondade arengut. ja seetõttu on vaja pakkuda rahaliste toetuste viisapoliitikale ja seetõttu olen mina teinud ka ettepaneku, et meil oleks miinimumlävend äh, selle rahastamiseks Äh, mis tahes äh, eesmärke tuleb äh, toetada rahaliste vahenditega, sellepärast et vastasel korral ei ole eesmärke võimalik realiseerida. kui me räägime Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikatest ja nende rakendamisest, siis me peame kindlasti aut-, austama põhiõigusi ja vabadusi, äh, seda me vältida ei saa äh, ja äh, seetõttu ma tegelen selle teemaga ka raportis. nüüd on meil kasutada võimalik ka uusi tehnoloogiaid ja seetõttu olen ma pakkunud välja ka täienduse säädetele, mis hoiaksid ära isikuandmetega seonduvat, seonduvaid rikkumisi Äh, kui rääkida kolmandatest isikutest äh, ja äh, võimaliku diskrimineerimise vältimist ja haavatavate rühmade kaitsmist, siis seda tuleb ka teha. liikmesriigid kasutavad neid rahalisi vahendeid selleks, et rahastada meetmete tarvituselevõttu välispiirides, aga ka merepiiridel. me peame mainima ka päästemissioone, mis äh, leiavad aset äh, merel, äh, kus liikmesriigid peavad austama rahvusvahelist õigust ning mitte tagasisaatmispõhimõtet meil on vaja äh, tagatisi ja kaitseklausleid äh, ja äh, kui neid sätteid rikutakse, siis see tähendaks automaatselt ka rahvusvahelise õiguse rikkumist. see instrument aitab meil rahastada teatud meetmeid hotspotides ja pagulaslaagrites ja kui rääkida piiritoimingutest, siis liikmesriigid peavad alati austama äh, Äh, rahvusvahelise kaitse taotlejate õigusi äh, ja haavatavate rühmade õigusi, eriti just laste õigusi. ma mainisin ka, et me peame lihtsustama piiride ületamist nende reisijate puhul, kes tõesti heauskselt siia tulevad ja kui me äh, selle meetme vastu võtame, siis me vähendame survet ning päästame palju elusid ka Vahemerel. resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsiooni vaimus peab see instrument rahastama ka liikmesriikide meetmeid selleks, et töötada välja äh, tulevane Euroopa kava humanitaarviisade andmiseks. ma usun, et kätte on jõudnud aeg selleks, et me äh, Eh, liiguksime kaugemale eh, nii-öelda maabumiskeskustest, eh, me peame tegema tööd heade lahenduste väljatöötamiseks, me peame tõesti nüüd sõnadelt tegudele edasi liikuma ning humanitaarviisad oleksid üks näide sellest. ja lõpetuseks tahaksin mõne sõnaga rääkida ka meetmetest kolmandates riikides, ma olen väga ettevaatlik siinkohal, ma tahan öelda, et meil on erinevaid mehhanisme, mida on võimalik kasutada teatud tingimustel ja tegemist on olukorraga, kus sellest instrumendist rahastust saavad meetmed peavad olema piiratud ja meil on vaja ka kaitseklausleid. Ehm, me peame eh, rahastama eh, kriisiabimeetmeid. Mm, tahaksin öelda veel ka seda, et eh, selle instrumendi ellurakendamise järelevalve on väga oluline selleks, et mm, meil oleks demokraatlik kontroll selle üle. parlament peaks osalema nende programmide ettevalmistamises, temaatiliste instrumentide koostamises delegeeritud õigusaktide abil. lisaks sellele peaks komisjon äh, olema äh, valmis kaasama ka kodanikuühiskonna ja kohaliku ja piirkondliku tasandi organid äh, nende programmide ettevalmistamisel. suur aitäh tähelepanu eest ja ma ootan pikisilmi võimalust koostööks kõikide variraportööride ja komisjoniga ja kui teil on küsimusi, vastan neile hea meelega. suur aitäh, Tanja ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab esimesena sõna Carlos Coelho, palun. suur aitäh! tahaksin kõigepealt tänada Tanja Fajoni eh, tehtud töö eest ja ootan põnevusega koostööd teiega selle väga olulise teema kontekstis. rahvapartei esitab muudatusettepanekuid selleks, et oma äh, positsioone äh, väljendada, aga äh, üldiselt toon siinkohal välja üldised mureküsimused. meie ei arva, et siin tuleks ette näha mingit rahastust millelegi, mida ei ole olemas ja mida ka ei kavandata Tanja, ma arvan, et sa oled minuga nõus äh, ka, äh, sest et äh, sa oled ära kustutanud kõik viited uutele infosüsteemidele. sa leiad, et need rahad või see fond peaks rahastama olemasolevate süsteemide toimimist ja mis puudutab sama standardit, siis miks me näeme ette Äh, rahastuse humanitaarviisade jaoks. Äh, me ei saa neid äh, õiguslikult liikmesriikidele peale suruda, meie parlamendina ei suuda kokkuleppelegi jõuda sellise instrumendi puhul ja sellele vaatamata on sinu arvates mõistlik ette näha juba rahastust nendele. meie ei ole sellega nõus. teiseks me loomulikult toetame terviklikku lähenemist Äh, kui keskendutakse selle kontekstis ka kõikidele probleemidele, mis esinevad ja pakutakse ka üleüldisi äh, lahendusi neile välja, kuid äh, see ei tähenda seda, et me peaksime rahastusinstrumente omavahel segama. mis kuulub uue varjupaigafondi alla, peaks see ka sinna jääma. ja mis on seotud piiridega, peaks olema selles fondis Äh, siin äh, nende piiride hägustamine ei ole õige äh, ning see ei ole ka võimalik finantsmääruse kohaselt. suur aitäh, Tanja, veel kord selle raporti eest ja ootan koostööd sinuga sellel teemal, aitäh! suur aitäh! ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Vistisen, palun. suur aitäh! kõigepealt äh, tahaksin ma tänada raportööri tehtud töö eest, äh, kuid kahjuks äh, ECR-il on hoopis teistsugune joon võrreldes sellega, mille on raportöör valinud. üldiselt ma pean ütlema, et minu arvates on väga naiivne ja vastutustundetu minimeerida selle fondi julgeoleku aspekti, võttes aluseks eelduse ja ma tsiteerin raportööri, et suur osa välispiiride ületajatest on heausksed reisijad, kes ei kujuta endast suurt ohtu äh, Euroopa Liidu äh, julgeolekule. see ei ole tegelikult äh, reaalsus ju tahaksin veel kord rõhutada seda, et minu arvates on selline lähenemine ääretult ohtlik ja ka ebarealistlik. näiteks kui raportöör muudatusettepanekus kolm räägib piirikontrollist ja äh, selle, e, e, selle äh, lööb lahku äh, inimeste võimalusest vabalt ringi liikuda, võib-olla raportöör peaks selgitama seda täpsemalt, sisejulgeolek ja piirideta liigumine on väga oluline, aga need on tingitud turvalisest välispiiridest. veel üks muudatusettepanek, millest ma aru ei saa, on muudatusettepanek kakskümmend kolm, kus raportöör võtab ära võimaluse sellele, et Äh, seda äh, fondi äh, oleks võimalik kasutada lisavõimalusteks piirikontrollidel. ja agentuuride vaheline koostöö on oluline, nagu ettepanekus on välja toodud, aga mis probleeme on meil selle fondi tõhusamaks muutmisega ja ma ei ole nõus ka raportööriga, kui ta ütleb, et see instrument peaks toetama liikmesriike humanitaarviisade väljaandmisel ning Äh, humanitaarviisa kava äh, äh, elluviimisel ja meie argumentatsioon on sarnane Rahvapartei esindaja poolt öeldule Äh, ja meie fraktsiooni seisukoht on erinev äh, raportööri omast. meie me leiame, et see fond peaks prioritiseerima äh, piirikaitset, hoidmaks ära piiriülese kuritegevuse leviku. selle dokumendi eesmärgiks on toetada mm, ühtset viisapoliitikat ja toetada seaduspärast reisimist ja liikumist komisjoni ettepanekus on need ettepanekud ka ära tuua, toodud ja need peaksidki olema selle raporti peamisteks eesmärgideks. me peame ära hoidma äh, rändega ja julgeolekuga seotud ohtusid, see on äh, eesmärgiks ju. selle määruse äh, kontekstis on väga oluline ka see, et mm, me keskenduksime kolmandatele riikidele, siinkohal instrumente ei peaks ainult võt-, valdkondadele keskenduma, mis on äh, identifitseerimine, ennetamine äh, ja seiramine, kui me räägime ebaseaduslikest piiriületustest, instrumenti tuleks kasutada ka äh, näiteks piirkondlike platvormide kontekstis ja sellest on räägitud ka nõukogu järeldustes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juunikuus. aitäh ja nüüd saab sõna roheliste nimel Polil Valero yeah suur tänu! paistab, et kõigil on kõrvaklapid peas. ma pean tunnistama, et olen nõus proua Fajooniga. mul on tunne, et väga palju räägime julgeolekust ja rändest ja tundub, et väga naiivne ning vastutustundmatu on äh, selle, sellest teemast üle libiseda lihtsalt, me oleme humanitaarviisadega tegelenud juba kaua aega. ja no, äh, selle töö kallal oleme mõnda aega tööd teinud ja loomulikult varsti asume hääletama. ja praegune äh, suund kajastab väga hästi meie roheliste mõtteid, vaatame omalt poolt, kas meil on võimalik äh, midagi veel panustada muudatusettepanekutega, mis liiguvad samas suunas nagu Tanja lähenemisviis üldiselt. ma arvan, et me ei saa kõike sisepiire avatud, sellepärast et liikmesriikidel on väga palju erinevaid probleeme, millest tulenevalt nad ei soovi sisepiiride, piiridel kontrollidest äh, lahti saada. ainult selle raporti abil me seda eesmärki ei saavuta, sellepärast et on ju väga erinevaid aspekte sellel probleemil ning liikmesriigid tõenäoliselt jätavad sisepiiridel kontrolli jõusse veel mõneks ajaks ja mina olen ühest riigist, kus on sisepiiridel kontroll ning ise olen kindlasti jõuliselt Öresundi sillal piirikontrolli vastu me ei saa oma probleeme lahendada piire sulgedes, inimestel peab olema võimalus siia tulla. ja jätkaksin sealt, kus härra Vistis oma jutu pooleli jättis, rääkides ebaseaduslikust rändest. ma arvan, et me ju leppisime omavahel kokku, et me ei räägi ebaseaduslikust rändest, ebaseaduslikku rännet kui sellist ei ole olemas, sellepärast et ebaseaduslik, see tähendab seda, et tegemist on millegi kuritegelikuga kui tegemist on nii-öelda ebakorrapärase rändega, siis on tegemist millegiga, mis läheb, on eeskirjade vastane, aga otseselt mitte illegaalne. ma lootsin, et me oleme selle asjaga ikka natuke kaugemale jõudnud. aitäh. paistab, et veel mitte siiski. Tanja, kas sa soovid ka komisjoni arvamust kuulda, enne kui äh, ise sõna võtad? komisjon, palun teen lühidalt, suur tänu selle võimaluse eest. suur tänu austatud Euroopa Parlamendi liikmele Tanja Fajonile, kes on teinud äh, ära suure töö ning koostanud äh, raporti. aga mõningad asjaolud on võib-olla problemaatilised. kõigepealt õige tasakaal julgeoleku ning äh, piiridel inimeste voo tagamine. kuna inimeste vood piiripunktides on suuremad kui varem, leiame, et me peame julgeolekule piisavalt tähelepanu pöörama ning komisjoni arvates komisjoni ettepanek on saavutanud just õige tasakaalu. mõningad tehnilisemat laadi küsimused raportis tehakse ettepanek võtta äh, kasutusele temaatiline vahend läbi delegeeritud aktide, see on, äh, selle suhtes tahaksime teid hoiatada. temaatiline vahend peaks olema kiiresti rakendatav, delegeeritud akti kasutamine võiks selle kiiruse ohtu seada. kui raportis räägitakse seda, et äh, kaasrahastamist tuleks tõsta seitsmekümne viielt kaheksakümnele protsendile, sellega seoses tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tegemist on kõige suurema koos rahasta-, kaasrahastamise määraga instrumendiga kogu Euroopa Liidus on võimalus kasutada üheksakümmend, sada protsenti äh, rahastamisväärna, seitsekümmend viis protsenti, see on kakskümmend viis protsenti suurem näiteks kui struktuurifondide puhul. ja siin on oma äh, maksete lävendid äh, kolmkümmend protsenti ja nii edasi, me arvame, et see siin on liiga kõrge piirmäär sellega praktiliselt kõik liikmesriigid kvalifik-, kvalifitseeruksid, see ei ole teile võib-olla oluline, aga oluline on arvesse võtta seda, et vahearuanne on ette nähtud kahe tuhande kahekümne neljandale, neljandasse aastasse ja hinnatakse kahe tuhande kahekümne esimest kuni kahe tuhande kolmand-, kahekümne kolmandat aastat ja kui me räägime maksetest ja tõelisest täitesaatmisest, siis fondi tegevus lõpeb alles kahe tuhande kahekümne üheksandal aastal, nii et kahe tuhande kahekümne kolmas aasta, mida hinnatakse, ei ole isegi mitte keskpaik selle programmi puhul. ja kui me räägime kohustustest, lepingutest, allhangetest ja nii edasi, siis kolmkümmend protsenti oleks ebarealistlik praegusel hetkel ja kolmkümmend protsent miinimumprotsendiks äh, ühise viisapoliitika jaoks, me saame aru, millisest loogikast äh, siin on lähtutud, aga ütleksin teile siiski, et viisade valdkonnas on äh, rakenduslik külg olnud tõsistes raskustes praeguste vahendite puhul see kehtib tegelikult kõigi kolme fondi kohta, sellepärast et muudatusettepanekud on üsna sarnased iga kolme rahastamisvahendi puhul. ja siis äh, blending ja see on võimalus kasutada äh, nii-öelda segusid ja ühendada erinevaid vahendeid. ebaseadusliku rände puhul ebaseaduslikku rände mõistet on kasutatud, sellepärast et see on meie aluslepingutes sees ja sellepärast see termin siia on ka jäänud. ja siis veel, härra Moraes, koostöö kolmandate riikidega, kaks protsenti on selle piirmääraks just sama palju kulutame praegustest rahastamisvahenditest umbes, aga oluline on, et me peaksime meeles seda, et koostöö kolmandate riikidega on ka äärmiselt äh, oluline äh, põhjustel, mida mainis proua Fajon, nimelt piiriületuste sujuvamaks muutumine. kui meil on hea koostöö kolmandate riikidega, siis äh, on piiridel liikumine sujuv ja kaks protsenti on seetõttu liiga väike piirmäär ja selles küsimuses on komisjon igal juhul protsendiliste piirmäärade vastu. aitäh! suur tänu! lepingus tõesti on mainitud seda äh, ebaseaduslikke rännet äh, äh ükskord põgusalt äh,, aga äh, parlamendi seisukoht on selgelt, et tegemist on ebakorrapärase rändega, sellepärast et ebaseaduslikuks saab midagi äh, määrata alles äh, või illegaalseks saab midagi määrata alles siis, kui on sellekohane konkreetne üksikjuhtumi otsus langetatud. nii on see juba olnud kümme aastat asjad on selged. see on olnud Euroopa Parlamendi seisukoht juba kümme aastat. ei ole mingit kodukorda puudutavat küsimust, härra Vistisen. nii see on lihtsalt, ütleb härra esimees. teha siin parlamendis mingisugust äh, avaldusi äh, äh, äh, proua Valerol oli õigus tehniliselt, härra Vistisen ütleb, et äh, palun saatke mulle õiguslik alus selle kohta ja äh, mõnikord kuulake ikkagi ära, mida inimestel on öelda, enne kui te hakkate omapoolseid avaldusi tegema. kuidas saab, ma tahaksin teada, milline on õiguslik alus sellisel lähenemisel. kui te härra Vestisse neid kuulanud, siis kuulake ükskord veel, ütleb härra esimees. komisjon ütles seda, mida ütles, mis oli kirjas lepingus. mina viitasin komisjonile, et seda tõesti mainiti korraks lepingus põgusalt, aga parlamendi seisukoht on juba kümme aastat olnud, et meie ütleme ebakorrapärane ränne ja mitte mingisugust tegu ei saa ebaseaduslikuks äh, tunnistada, enne kui on langetatud sellekohane kohtuotsus ja nii need asjad peavad olema, vähemalt siis, kui me oleme siin libekomisjonis väikene vihapursa minu poolt. ja nüüd proua Fajon, saate vastata. vabandan. siin ei ole enam kellegagi arvamusi vahetada, nii et ma tahaksin lihtsalt põgusalt tänada teid, härra esimees, selle eest, et kasutasite ning nõudsite õiget terminoloogiat ka kolleegidelt tahaksin tänada kõiki variraportööri ning teisi kolleege, ka komisjoni esindajat kõikide kommentaaride eest, loomulikult võtan ma need kõik teadmiseks. minu peamiseks eesmärgiks, nagu ma ütlesin, on saavutada õige tasakaal julgeoleku ning legitiimse reisimise vahel, annan endast kõik, et jõuaksime parima võimaliku kompromissini, tehes koostööd teiega. aitäh! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes detsember, läheme edasi, päevakorrapunkt number üksteist, ehk siis sisejulgeolekufondi loomine. proua Holmairit ei ole, aga härra Brekker asendab teda, nii et jah, väga hea, aitäh teile. ja siis sisejulgeolekufondi loomine ja härra Becker asendab raportööri Monika Hoolmeierit, aitäh härra Beckerile, palun, teil on sõna viieks minutiks, palun, härra Becker. suur tänu, härra esimees. Äh, tahaksin äh, proua Holmajärvi seisukohta teile tutvustada sellega seoses. proua Holmajärv ise kahjuks siia tulla täna ei saa. kõigepealt tahaks äh, raportöör mm, komisjoni ettepaneku eest kogu südame eest tänada, sest et see on heaks aluseks edasiseks tööks. ja nüüd tulen raportööri mm, olulisemate teemade juurde, mis puudutab sisejulgeolekufondi loomist see raport näeb ette mm, äh, tegevusi ja Olavi juurdluse äh, tegevused peavad äh, olema seotud peetuste, aga ka ebakorrapärasustega ja tulemusest tuleb teavitada ka Euroopa Parlamenti ning nõukogu ja parlament peavad komisjoni äh, saama äh, täielikku informatsiooni äh, selle kohta, mm, mis puudutab äh, programmi ellurakendamist. samal ajal tuleks liikmesriikidel, võttes arvesse erinevaid vajadusi, äh, tagada suurem paindlikkus, äh, kui me räägime nende rahaliste vahendite kasutamisest ja seetõttu äh, on äh, miinimum äh, äh, nõuded teatud investeeringuteks kaotatud ja siin nähakse ette ka ülempiiri suurendamist ning tahetakse ka ülempiiri paindlikumaks muutmist, kui me räägime mm, transpordi hank-, vahendite hankimisest ja infrastruktuuriga seonduvatest projektidest liikmesriigid eh, peavad eh, ise oma vajadused, eh, riigisiseste vajaduste põhiselt paika panema ning kui rääkida võitlusest küberkurja, kuritegevuse vastu ja muust sarnasest, siis siin peaks olema üheksakümne protsendine piirmäär lisaks eh, sellele eh, peaks eh, tingimuslikkus olema ka rohkem ankurdatud siin artikkel kolmteist näeb ette õigeaegset kontrolli selleks, et teist osamaksed välja maksta. ja see on sarnane IBM ja IWF-i raportites öelduga Äh, ja äh, liikmesriikide programmid äh, mm, peavad näitama, mil määral on eesmärke täidetud ja rahandite, rahaliste vahendite väljamaksmine peab olema nende e-, eesmärkide täitmisega ka seotud. ja selleks, et liikmesriigid mm, saaksid Äh, parema tegutsemisvabaduse näeb liik-, näeb see raport ette teatud meetmeid, äh, mida kasutada operatiivvaldkonnas. selleks, et äh, kohene abi oleks võimalikult tõhusalt kättesaadav, mm, on vaja teha tööd tööprogrammide valdkonnas ja oluline on ka hinnangute äh, mõju suurendada ja teatud valdkondades äh, tuleb indikaatorite hulka suurendada ja kokkuvõtlikult tahaksin äh, rääkida ka edasisest, võttes arvesse selle rahastamisinstrumendi sarnasust sisevaldkonna instrumentidele, leiab raportöör, et mõistlik on asüüli- ja sisserändefondi eh, ning eh, piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi mm, eh, raportööridega ühiselt välja pakkuda komisjonis tingimused, mis puudutab hindamisi ja aruandekohustust. oluline on tagada ka harmoniseeritud ajakavad komisjonis raportöör rõõmustab eelseisvate arutelude üle äh, variraportööridega ning ootab äh, kõikidelt äh, aktiivset osavõttu selles protsessis, aitäh! suur tänu, härra Becker! suur tänu, et te asendasite proua Hoolmeierit ja seetõttu saime selle teemaga edasi minna. ja proua Kienge sotsiaaldemokraatide varjaraportöör selles küsimuses paranduses siin. suur aitäh, Claude, ähm, äh, ma tahaksin tänada kolleegi selle eest, et äh, ta tutvustas meile proua Holmajärvi ettepanekut äh, ja ma tõesti tahaksin, et me saaksime teha tööd maksimaalse koostöö kontekstis sellel teemal, mis puudutab julgeolekut see valdkond on pidevas arengus ja see tähendab seda, et me peame väga äh, tugevalt seda valdkonda Euroopa Liidu poolt ja kõikide liikmesriikide poolt koordineerima. Äh, siin on üks väga oluline põhimõte minu fraktsiooni jaoks, kui me räägime julgeoleku kõrgest tasemest, siis selle tagamisel äh, ei, peame tegelema mitte ainult teatud jõustumismeetmetega, vaid ka ennetamismeetmetega, et teatud muudatusettepanekud, mille ma esitan oma fraktsiooni nimel, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ongi tehtud selleks, et ennetusliku küljega tegeleda selleks, et oleks võimalik ette näha otseseid meetmeid selleks, et hinnata, millised on põhjused radikaliseerimise kontekstis ja selleks, et tugevdada just ennetuspoliitikaid ja eriti just haavi, haavatavaid rühm, rühmasid, inimrühmasid silmas pidades Äh, ja sellele fondile peab jätma teatud äh, tegevusmarginaali, äh, et liikmesriigid saaksid tegutseda selles vallas. fraktsioonina me leiame, et paindlikkus peab ähm, käima käsikäes läbipaistvuse ja tagasi ja, ja, ja ressursside jaotamisega ning oluline on ka selgesõnaliselt eesmärgid selles vallas paika panna. meie fraktsiooni jaoks on veel üks oluline element inimõiguste austamine ja see peab olema äh, kõikide tegevuste keskmeks. see tähendab äh, seda, et äh, kui me räägime finantsabist, siis me peame keelduma abi andmast nendele, kes ei austa miinimumnorme inimõiguste valdkonnas. kui me räägime õigusriigi põhimõtete rikkumisest, siis ma olen kindel, mm, et ka siin me peame olema kindlameelsed ja ma usun, et me leiame lähiajal hea lahenduse selles vallas. ma tahaksin tänada raportööri ja ma usun, et meie koostöö lähitulevikus saab olema väga hea, aitäh! Uh, suur tänu, Cecil! ning kes sai veel sõna, ootame. härra Franz, rohelised, palun. Te olete roheliste variraportöör. suur aitäh! põhimõtteliselt äh, läheb siin kõik õiges suunas. Äh, minu küsimus äh, on artikkel kolm kohta. minu jaoks on puudu siin see, puudulik veel see, et me räägime siin meetmetes selle asemel, et kavatsustest rääkida ja minu küsimus on äh, et kas ja miks seda korrigeeritakse ja artikkel kolm A äh, siin tahetakse saavutada paremat koostööd politseiasutuste ja liikmesriikide vahel, aga kas me peaksime siin ka temaatilisi raskuspunkte paika panema? nüüd rahastamise küsimus, kui me räägime rassismivastaste programmide rahastamisest Äh, siis mina arvan, et äh, me ei peaks seda nii ühtselt siin paika panema. Äh, ei, me peaksime võib-olla räägima rassismi vormidest, aga ka Euroopa natsionaalsotsialistlikust ajaloost peaksime siin rääkima ja ka sellest, et politsei saaks vastava koolituse selles vallas ka see on ääretult oluline äh, võttes arvesse neid arenguid, mis Euroopas aset leiavad. Äh, veel üks oluline teema on äh, võitlus küberkuritegevuse vastu. ma leian, et see on väga tähtis teema ja meid rõõmustavad ka erinevad meetmed, mis on mõeldud siseinfoandjate kaitseks, aitäh! suur tänu, härra Franz! variraportööre rohkem ei ole, kas keegi teine soovib veel sõna? komisjoni esindaja härra Becker, soovite veel paar sõna öelda? ei? siis suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues detsember suur tänu teile veel kord, härra Becker, et asendasite proua Holmaierit. päevakorrapunkti number kaksteist peame edasi lükkama, meist mitte olenevatel, olenevatel põhjustel. nii et teeme väikese pausi. teeme siis kümneminutise pausi, kohtume jälle siin saalis kell kümme. peatame koosoleku kümneks minutiks. sest et päevakorrapunkt number kaksteist tuli edasi lükata meist mitte olenevatel põhjustel. raportöör palus meilt edasilükkamist, nii et äh, lükkame oma koosoleku jätku ka edasi kella kümneni. vabandan. kell kümme, kallid kolleegid, kohtume jälle siin. Sorry, I haven't Okay. Dear colleagues, just an update. Um, we want to begin on this uh, I... kolleegid, me natukene veel viivitame kolmeteistkümnenda punktiga varjupaiga ja rändefondi loomine um, raportöör on Marjam, Mirjam Tali ja ta on ka ENVis praegu, peab hääletama seal seega ootame, kui ta ära lõpetab seal ning jõuab meie komisjoni. vabandage siis selle viivituse pärast. kolleegid teavad, et teistes komisjonides on väga palju hääletada ja ta on koordinaator ning ta jõuab varsti ka siia okay, colleagues, uh, thank you for your patience. kolleegid, suur tänu, et te nii kannatlikud olite. aitäh, Mirjam, et sa kihutasid tagasi meie juurde. me oleme praegu olukorras, kus kolleegid on väga tegusad ja peavad ka teistes komisjonides töötama ja koordinaatorid ka ja hääletavad teistes komisjonides, seega aitäh, et te tulite, Mirjam, ja nüüd äh, varjupaiga ja rändefondi loomine, räägi meile, Mirjam. suur aitäh! vabandan tõesti selle viivituse pärast ja aitäh kolleegidele mõistmise eest. ma pean nüüd natukene hinge tõmbama aga küll ma räägin. see on nagu Strictly Come Dancing tantsukonkurss, kus äh, tõesti natukene peab hinge tõmbama ja siis saate rääkima hakata. Äh, tutvustage meile siis varjupaiga ja rändefondi loomise raportit ja siis on osa ka sellest järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust, nii parlamendi raportöörina äh, teemal, äh, mis puudutab varjupaiga rändefondi loomist osana järgmisest ähm, mitmeaastasest finantsraamistikust, tahaksin, et Euroopa Liit tagaks selle, mida ta on lubanud, solidaarsus, vastu, jagatud vastutus, ühise varjupaigasüsteemi väljatöötamine, legaalsete rändekanalite loomine, sotsiaalse kaasatuse edendamine ning lõpuks jätkusuutlik tagasisaatmise poliitika. regulaarne ränne äh, on katsumus, millega peavad rinda pistma piiriäärsed riigid, Äh, majandusmigrantid ei ole äh, probleemiks äh, nendele riikidele, kes asuvad Euroopa Liidu piiridel, aga tervikuna Euroopa Liidule on ränne siiski suur väljakutse ja ma ütleksin isegi, et see on ülemaailmne väljakutse. varjupaiga ja rändefondi loomise eesmärk on kümme koma neli miljardit eurot eraldada, keskendudes siis rände mm, probleemidele ja tuleb tagada, et see raha täidab oma äh, eesmärki. oluline on võtta meetmed, mis meile pakub, mis, mis on suunatud ähm, rände äh, probleemide lahendamine. mina äh, olen Maltast ja ma tean küll, kuidas viletsate paatidega Euroopasse püüeldakse ning ma tean, kuidas rändekriisiga peab üksi hakkama saama eh, piiririikides ja ma tean, kui oluline on solidaarsus teiste liikmesriikidega, kui tegemist on sarnase situatsiooniga. minu raporti kesk, keskmes on eh, iga eesmärgi miinimumprotsentide seadmine vastavalt uuele eh, fondile artikkel kolm minu meelest peaks siis sätestama et, et kakskümmend protsenti rahastamist just selle, nendele küsimustele eraldataks. tähtis on äh, paindlikkus rahastamisvahendi puhul ning äh, teisest küljest äh, ükski eesmärk ei tohiks kannatada. tähtis on õiglane ressursside jagamine ja läbipaistvus Euroopa Liidu vahendite kulutamisel. veelgi enam äh, kolmandate riikide, kolmandatesse riikidest rakendatavate meetmete puhul äh, peaks seadma viieprotsendilise rahastamispiiri. Ähm, ma olen teinud äh, sellekohaseid muudatusettepanekuid, need, kes saabuvad Euroopa Liitu, peavad adekvaatse vastuvõtu saama, adekvaatsed äh, varjupaiga menetlused läbi tegema ja see puudutab vägivalla ärahoidmist, perede kooshoidmist, see peaks olema prioriteediks. kuigi äh, ühissäätete regulatsioon katab selle, seda fondi, pean ütlema, et see on väga oluline osa sellest määrusest, kohalikud omavalitsused teevad koostööd nendega, kes äh, varjupaika taotlevad ja me oleme teinud uue artikli ettepaneku selle kohta. organisatsioonid, kes toetavad liikmesriike, on aidanud äh, tõhusalt äh, varjupaiga taotlejatega toime tulla tähtis on äh, valdkondlik fond, mis aitaks kohalikke ja piirkondlikke organisatsioone, ametivõime, kes igapäevaselt puutuvad reaalsusega koha peal kokku. teen muudatusettepaneku, äh, mis puudutab integratsiooni praegusel hetkel ei ole mm, alternatiive nendele, kes võtavad ette riskantse reisi selleks, et ta taotleda kaitset Euroopa Liidus. loodame, et kohus ka annab meile vastuse nendes küsimustes. tähtis on ka jätkusuutlik tagasisaatmise poliitika, mis oleks humaanne ja tõhus. tuleb kaitsta neid isikuid, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, kuid need, kellel ei ole õigust Euroopa Liitu jääda, tuleb, need inimesed tuleb tagasi saata selleks, et meie varjupaigusüsteem hästi toimiks. seetõttu äh, on oluline, et ka meetmeid kolmandatest riikidest rahastataks sellest fondist, aga piir peaks olema viis protsenti veelgi enam, kui fond peaks toetama meetmeid kolmandates riikides, siis need meetmed peavad olema kooskõlastatud Euroopa Liidu välispoliitikaga ja välispoliitika rahastamisvahendiga. tahaksin esile tuua selle, et Euroopa Parlamendi roll on kaasseadusandja roll ja selle tõttu tuleb meile ka anda adekvaatne ligipääs äh, informatsioonile, mis puudutab fondi vahendite kasutamist. samuti äh, aastaaruannetele ja hea meelega kuulaksin, mida arvavad variraportöörid, ootan nendega koostööd, suur tänu! And... suur aitäh! kuulame nüüd siis variraportööre Carlos Coelho Rahvapartei poolt, palun. suur tänu. Äh, härra Lennarts on praegu väga olulisel hääletusel tööhõivekomisjonis äh, ja mul on au tema nimel sõna võtta ja kõnelda proua Tali raportist. härra Lennarts soovib tänada proua Tanit siiani tehtud töö eest ja eriti äh, sellise kaasava lähenemise eest tehtud töös. üldiselt on tekstis positiivseid elemente ja hea alus edasiseks tööks. härra Lennarts nõustub, et raportis peaks rääkima solidaarsusest ning õiglasest vastutuse jagamisest liikmesriikide vahel, mis peaks fondi eesmärgiks olema. praegusel hetkel tundub, et sellest põhimõttest mõned liikmesriigid eemalduvad eh, kusjuures see peaks olema meie varjupaiga ja rändesüsteemi selgrooks, seetõttu on vaja seda konkreetse eesmärgina fondi puhul toonitada. härra äh, Lennarts tervitab ka seda, et jaotusvõtmed liikmesriikide programmide jaoks välja töötataks ning tuleks välja töötada ka illegaalsete immigrantide tagasisaatmispoliitika ta nõustub raportööriga, eh, kes ütleb, et eh, nelikümmend protsenti fondist peaks kuuluma illegaalse immigratsiooni vastasele võitlusele ning tagasisaatmispoliitikale. tähtis on see, et meil oleks eh, vahendite jaotamise kohta õiglane ja tasakaalustatud ettepanek. tasakaal peab alles jääma, arvestades, millised on meie tulevased väljakutsed tähtis on ka, et meie raamistik oleks paindlik ja härra Lennarts ei tunne seetõttu, et eh, miinimumprotsendid erinevate eesmärkide jaoks ei ole päris asjakohased. tähtis on eh, kõige akuutsemaid vajadusi rahu, rahuldada selle fondi kaudu ja härra Lennart soovib Äh, väga rangelt kontrollitaks ka kolmandatele riikidele raha eraldamist. uurime seda muidugi, kuidas regioonides koostööd teha, aga me ei peaks ainult naaberriikidele pühenduma, sest ka teised riigid võiksid äh, rahastamisvahendist kasu saada, kui nende tegevus võib po-, positiivselt mõjutada võitlust irre-, e-, e-, ebaseadusliku rändega. Äh, ta ootab äh, suure huviga edasist koostööd raportööri ja teiste komisjoni liikmetega. suur tänu, Kristina Vindberg ECR-i nimel, palun. Tack herr ordförande och tack för informationen eh,. Vad det gäller suur aitäh selle informatsiooni eest. selle fondi puhul tundub, et rahastamisvahend on suurenenud nelikümmend protsenti, äh, tagasisaatmisel on väga kõrge protsent, arvestades seda, et paljud äh, on meie riikidesse imbunud illegaalselt, eriti Rootsis kus mina äh, elan ja me peaksime palju rohkem toetama tagasisaatmist. noh, kuidas võidelda illegaalse immigratsiooniga, siin on võimalik äh, arutada neid küsimusi. Äh, meil on seadustatud võimalusi Euroopa Liitu saabumiseks küll, meil on kvoodid ja nii edasi, aga integratsioon on ka üks oluline küsimus fondi võiks tugevdada selleks, et aidata siia saabujaid ka lõimuda ühiskonda. ja see oligi kõik minu poolt, tänan. Äh, suur aitäh. kas meil on veel siin variraportööre kohale tulnud? kas keegi soovib veel sõna, ei soovi? Cecile, please. Cecile, palun Grazie. suur tänu, äh, tahaksin tänada ka Mirjamit selle äh, fondi äh, tutvustamisest, mis on väga oluline. mina tahaksin võtta sõna mõningatel teemadel, mis minu arvates on prioritaarsed me leiame, et praegusel hetkel on praegu keeruline ja delikaatne ajahetk, paljud liikmesriigid selle asemel, et integratsioonipoliitikaid edendada, Mm, või teha kättesaadavaks rahalisi vahendeid integratsioonipoliitikale, vähendavad hoopis selleks otstarbeks suunatud rahastust. ja ma leian, et selle fondiga me saame äh, tagada selle, et liikmesriigid mõistaksid, et selline rahade vähendamine integratsioonile on vale ning et me saame selle fondi abil rahalisi vahendeid suurendada ja aidata neid organeid ja asutusi, kes tegelevad integratsiooniga vastasel korral me äh, seaksime ohtu äh, integratsioonipoliitika liikmesriikides. me peame võtma arvesse erinevate riikide olukorda praegusel hetkel. Ähm, sageli on hakatud juba äh, projektidega tegelema koha peal, aga rahaliste vahendite puuduse tõttu on olukord halvenemas ja toimub isegi tagasiminek. me peame Äh, aitama inimesi, kes äh, on e-, ähm, ebakorrapärase rände raamesse siia tulnud mm, ja oluline on äh, hoida ära sellise ebakindla olukorra see, et äh, tekkimine ja see fond saab meid selles aidata. nüüd tagasisaatmiste poliitika. mina leian, et äh, inimene võib minna tagasi jaa, kuid see tagasisaatmine peab toimuma väärikalt. ja me ei saa inimesi saata tagasi nendesse tingimustesse, kus nad on pakenud äh, tõelise vajaduse tõttu ja meil on vaja mm, tõelist abistavat poliitikat äh, selles vallas ja meil on vaja äh, vastuvõtupoliitikatega tegeleda nii päritoluriikides kui ka vastuvõtvates riikides. ja ma arvan, et me peame selle punktiga rohkem tööd tegema ja kui te lubate, siis ütleksime lõpetuseks seda, Mirjam, e-, et kui rääkida integratsioonipoliitikast, siis sageli äh, siseminister juhib seda valdkonda. Äh, miks mitte paluda liikmesriikidel panna paika struktuur, ministeerium, äh, mis tegelekski konkreetselt sellega, et juhtida neid rahalisi vahendeid ja tegeleda ja vastutadagi integratsioonistrateegiate eest, aitäh! suur aitäh, Cecil! Mirjam, kas sa soovid lõppsõnaks sõna saada? muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues ja äh, suur aitäh äh, variraportööridele ja kolleegidele kommentaaride eest. mina tahaksin omalt poolt välja tuua kaks teemat siin lõpetuseks. kõigepealt äh, Dublini määrusi artikkel seitseteist. artikkel seitseteist äh, varjupaiga ja rändefondist, äh, nagu määruse ettepanekus on välja toodud, peegeldab komisjoni ettepanekut, aga minu ettepanek on jätta alles muudatusettepanekud, mis peegeldavad Euroopa Parlamendi positsiooni ja ma tahaksin pöörduda siinkohal valiraportööride poole küsimusega, et ehk nad soovivad allkirja anda nendele muudatusettepanekutele. ja teine asi, mida ma tahaksin öelda, puudutab puudutab lisasid, mitmed muudatusettepanekud on esitatud lisade kohta selleks, et tagada, et need vastaksid muudatusettepanekute loomule, mis on määrusele esitatud ja ma leian, et lisad on väga oluline osa sellest dokumendist ja lisades toodu annab meile sellise määruse, mida me tõesti näha tahame. suur aitäh variraportööridele ja kõigile teistele ka, suur aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on siiski üheteistkümnes detsember, ütleb härra esimees. Uh, komisjon palub ka sõna, meil on hääletus kohe tulemas, nii et palun tehke ääretult lühidalt, aitäh. Äh, jaa, ma siin lehvitasin küll, aga keegi ei näinud mind, ma teen tõesti lühidalt, siis kõigepealt äh, tahaksin äh, tunnustada seda tohutu suurt tööd, mida selle raporti kallal on ära tehtud tahaksin äh, saadikutele meelde tuletada seda, et äh, solidaarsus on äh, komisjoni ettepanekus ära toodud, see on kõikides eesmärkides sees. ma mõistan solidaarsuse kui lisaeesmärgi taga olevat loogikat, kuid me ei peaks seda lihtsalt tühja eesmärgina paika panema me oleme ümberkorraldustega siin tegelenud, meil on temaatilised instrumendid selleks ja ümberkorraldamise ja tagasisaatmise kategooriad muudetakse ümber ja need peavad olema meie temaatilise instrumendi osaks Eh, ma mõistan eh, raportööri eesmärke, jah, aga eh, me peame meeles pidama, et me teeme ära väga palju selleks, et sisepoliitikaid õigesti ellu rakendada. me peame tegelema pagulaste integreerimisega, me peame aitama ka kolmandatel riikidel oma kaitsetasandit tõsta ja need on meie ühised eesmärgid meie kõigi jaoks ju ja seetõttu meil on vaja tõenäoliselt rohkem kui viite protsenti. ja lõpetuseks, härra esimees, nagu ma ütlesin, siis eh, see künnis, mis siin on paika pandud või lävend, mis on paika pandud, eh, suurendatakse eh, kaasrahastamise määra, võib-olla see on natuke liialdatud, sellepärast et see on suurima kaasrahastusmääraga instrument siin on sada protsenti, üheksakümmend protsenti ja seitsekümmend viis protsenti ja nüüd tõesti kõige viimane asi, mida ma tahaksin öelda, ma väga vabandan, miinimumprotsendimäär kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend, äh, härra Coelho juba ütles äh,, et vajadused muutuvad aasta-aastalt ja need ei ole sarnased ka liikmesriigiti. Need on erinevad ka eesmärgiti ja seetõttu kakskümmend protsenti äh, üleüldiselt ei ole võib-olla kõige nutikam lähenemine. aitäh! suur aitäh Mirjamile ja ka variraportööridele tehtud töö eest ja liigume nüüd edasi hääletuste juurde ja kõigepealt avalisektori valduses olevat jääbe taaskasutamine Mm, raportöör on äh, nüüd kohale jõudnud, härra Corrao, kas te soovite sõna? ei soovi ja seetõttu võimegi liikuda äh, hääletuste juurde, elektrooniline hääletus, kallid kolleegid. Äh, palun andke märku, kui teil elektroonilist hääletuskaarti kaasas ei ole. oi Eh, kas on veel keegi, kellel pole kaarti? Eh, ja ma kartsin, et täna meil saab olema selline päev ja mida te eh, selle kaardiga tegite, Envis oli, see oli ju teil kaasas. Birgit, kus sinu kaart on? Can you just indicate and we'll uh... ja palun andke siis käega märku ja me paneme teie hääle ka kirja, loeme selle ära kas kellelgi on veel probleeme, ei ole, väga hea, liigume siis hääletuse juurde. kaks saadikut on siis sellised, kes annavad käega märku kaksteist, hääletamine on avatud. hääletamine on endiselt avatud. hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on ka vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on ka vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse, hääletamine avatud. Äh, lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viiskümmend, viiskümmend üks, kaheksa, viiskümmend kolm, viiskümmend neli ja viiskümmend kuus, need on identsed, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. üheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, hääletamine on avatud. lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kuuskümmend seitse, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletamine on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt või vabandust, hääletus on avatud. Äh, lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek kolmteist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viisteist, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, hääletus on avatud. lõppenud vastu võetud. üheksateist hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus, ei siiski, ütleb e-, esimees, muudatusettepanek kaks, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus ja kakskümmend seitse, need on identsed, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli ja kolmkümmend viis identsed ja hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud kolmkümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält ja erapooletud ei olnud. palju õnne raportöörile. nii, nüüd liigume edasi äh, intersooliste inimeste õiguste hääletuse juurde ja see siis äh, puudutab äh, intersooliste inimeste õigusi, fraktsioonide vaheline ähm, üksmeel on äh, suhteliselt olemas selles küsimuses, suuline küsimus esitatakse ka esimeste konverentsile selleks, et jaanuarikuus täiskogul vastavalt kodukorra artikli sada kakskümmend kaheksa arutelu korraldada sellel teemal. ja meil on nüüd üks hääletus ja hääletus on avatud Is... hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud kolmkümmend poolthäält, seitse vastuhäält ja erapooletud ei olnud ja see on äh, hääletuse lõpp äh, tänaseks suur aitäh kannatuse ja kannatlikkuse eest täna hommikul. Colleagues, when it quietens down, we'll proceed with kallid kolleegid, kui siin melu vaibub, läheme edasi päevakorrapunktiga number kuusteist, mis puudutab eelarve täitmise heakskiidu andmist, niisiis kui te soovite lahkuda, palun tehke seda vaikselt. okay,. colleagues um,, we are going to proceed. nii, kallid kolleegid, liigume siis päevakorraga edasi. kui te nüüd tahate tõesti siit saalist lahkuda, siis palun äh, tehke seda võimalikult vaikselt. aitäh. liigume nüüd edasi punktide kuusteist kuni kakskümmend, ei siiski kakskümmend kuus juurde kuusteist kuni kakskümmend kuus, siis mis puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist äh, mis puudutab erinevate ametite eelarve täitmist ja nende heakskiitmist. annan sõna raportöörile äh, üheteistkümne libe arvamuse osas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet täitmise kohta see puudutab erinevaid ameteid äh, ja institutsioone ja siis kuulame ära ka variraportöörid. kallid kolleegid, kui te tõesti soovite lahkuda, palun tehke seda vaikselt, selleks et meie raportöör härra Franz saaks ähm, ettekandega alustada, aitäh. härra Franz, sõna on teil. suur aitäh austatud kolleegid, nagu tavaliseltki ehm, ehm, võtsin ma aluseks Euroopa Kontrollikoja eh, arvamuse ning eh, seetõttu eh, saan ma nõustuda nende positiivse hinnanguga. ja ma tahaksin siin välja tuua seda, et erinevad ametid on osaliselt kommunikatsiooni osas mm, puudulikult tegutsenud, aga Mm, äh, kui äh, rääkida äh, kontrollikoja poolt kontrollitud tehingutest, siis mõningaid puudujääke oli seal esile tulnud aastal kaks tuhat seitseteist, siis kontrolliti mõningaid tehinguid ning ma tahaksin Äh, keskenduda kriitilistele punktidele äh, teatud ametite puhul, mis minu jaoks siis olid olulised. Euroopa Varjupaigaamet EASO äh, on ainus detsentraliseeritud Euroopa Liidu amet, mille eelarvele ei anna kontrollikoda mm, soovitust täitmisele heakskiidu andmiseks. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve juba oli selline, millele parlament heakskiitu ei andnud oktoobris sel aastal vaadati see üle eh, ning nähti puudujääke halduses ja personalivaldkonnas ning hangete küsimuses ja e- EASO maksete osas kümme koma kolm protsenti nimelt mm, on sellised, mille puhul kontrollikoda ütles, et need ei vasta nõuetele ja mm, tuleb ka öelda, et tänu uuele juht, mm, juhtkonnale on amet siiski nüüd õigel teel. kallid kolleegid Äh, ma ootan põnevusega, kas teie soovitate EASO eelarve täitmisele heakskiit anda või mitte. mis puudutab Frontexit, siis äh, vaatamata personali arvu tõusule ja rahaliste vahendite tõusule äh, on mm, siin olukord parem teist aastat järjest, äh, aga äh, hinnati üle äh, suuresti eelarvevajadust ja see on umbes seitsmeteist protsendise eelarve ülejäägi endaga kaasa toonud. teatud valdkondades oli maksetega ka probleeme, näiteks liikmesriikide poolse kaasrahastamise küsimuses, ka mm, põhiõiguste kaitse kohta natuke uus põhiõiguste Äh, amet äh, ei oma veel piisavalt äh, personali ja rahalisi vahendeid ja Frontex on endiselt põhimõtteliselt piirikaitse kait-, piirikaitseagentuur mm, ja me ei ole suutnud seda valdkonda veel tugevdada. ning lisaks sellele tuleb kritiseerida nõukogus ka mm, puuduvat äh, ta-, soolist äh, tasakaalu. ka Elisa puhul äh, tuleb öelda, mm, et probleemiks on IT-projektid, üheksakümmend protsenti IT-projektidest on antud kolmele kontsernile ja see tähendab seda, et ollakse ääretult sõltuvad nendest pakkujatest ja kui ühega neist on probleeme, võib see endaga tohutu suuri negatiivseid tagajärgi kaasa tuua. ning äh, oluline on tegeleda ka kolmandate riikide pakkujate küsimusega. meie leiame, et siinkohal võivad tõusetuda suured äh, julgeolekuprobleemid. kallid kolleegid, äh, ootan teiepoolseid ettepanekuid selle kõigega seoses. ühiselt äh, me saame kindlasti väga kasuliku arvamuse koostada, aitäh! suur aitäh, härra Franz, teile! mul ei ole siin variraportööride nimekirja käepärast, väga vabandan nii, eh, kuulame siis ära nüüd eh, variraportöörid eh, erinevate ametite puhul Roberto Metsola kõigepealt, suur aitäh, Claude. ma tahaksin tänada arvamuse koostajat, härra Franzi, nende üheteistkümne arvamuse koostamise eest Äh, me leiame, et need arvamused on väga heaks aluseks läbirääkimisteks nende äh, teemade puhul. minu fraktsioon pooldab, pooldab enamust äh, sellest, mis nendes arvamustes on ära toodud. Need on õiglased hinnangud ametite finantsolukorrast justiits- ja siseasjade valdkonnas. me oleme täiesti nõus raportööriga, mm, et meil on vaja rohkem läbipaistvust seoses ametite vabade töökohtadega, see on Mm, selline horisontaalne teema, mis on läbiv erinevate ametite arvamustes, aga meil on teatud reservatsioone ka üksikute arvamuste teatud teemade puhul, näiteks mis puudutab Euroopa Liidu üldeelarvet, siis raportöör kutsub liikmesriike üles äh, summade äh, jaotust kategoriseerima IM, IMF-i ja, ja, ja muude riiklike programmide jaotuses äh, Äh, see on väga oluline teema, me peame selle oma kolleegidele edastama, mis praegu peavad läbirääkimisi ju mm, kahe tuhande kahekümne esimese, kahekümne seitsmenda aasta kontekstis äh, see on väga oluline teema, parlament äh, oli üks kaasseadusandjatest, äh, kes praegust määrust läbi rääkis nende fondide puhul. sama äh, puudutab ka Eurojusti arvamust, seal on avatud soovitus kontrollikojalt, et amet vaataks ümber mm, direktori ja Eurojusti kolleegiumi pädevused ja jaotused ja kui rääkida Frontexist, siis sooline tasakaalu puudus juhtkonnas on liikmesriikide poolt langetatud otsustest tulenev ja mitte ameti enda otsusest tulenev ning põhiõiguste ametnikule eraldatud rahalised vahendid on aastatega suurenenud ja loomulikult tuleb veel rohkem ära teha, aga samavõrd oluline on tuua välja need positiivsed sammud, mida see amet on astunud ja mis on olnud tingitud meie komisjoni ja ja parlamendi otsustest eelarve kinnituse koha pealt. see töö mida teatud üksused teevad, tuleks esile tõsta. mis puudutab EULISA-t, siis raportööri poolt välja toodud probleeme IT-projektide allhanke koha pealt on seotud lisapersonali puudusega, mida tegelikult sellel ametil on vaja ja lisaks on veel viiteid, mis meie arvates ei ole asjakohased selleteemalises arvamuses, näiteks lõuk-, lõiked, mis puudutavad ETPS-i poolt tehtud tööd operatiivsel tasandil, Põhiõiguste Ameti mandaat või CEPOL-i kurriikulum eh, eh, on näited selle kohta siis loomulikult me võime toetada neid äh, positsioone, aga ainult siis, kui äh, need esitatakse sobivates dokumentides ja mitte nendes arvamustes ja äh, ma ootan Euroopa Kontrollikoja üksikasjalikku raportit ametite lõikes selleks, et justiits- ja siseasjade valdkondade ametite kohta põhjalik arvamus välja kujutada, ootan põnevusega lähinädalatel tehtavat tööd raportööri ja variraportööriga sellel teemal, suur aitäh! ja kolleeg Kinnitši, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh, austatud esimees. mina tahaksin tänada kolleeg Francisele tehtud töö eest nende arvamuste puhul, mis puudutavad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ametite puhul ja Mm, tegemist äh, on tööga, millega me üldiselt siiski nõus oleme. Äh, aga mõningate ametite puhul justiits- ja sisevaldkonnas äh, on meil ka kommentaare. me teame, et tegemist on ametitega, mis peavad toime tulema kõige keerulisemate väljakutsetega, millega me praegusel hetkel silmitsi oleme. see puudutab sisserännet ja põhiõiguste kaitset ja see puudutab ka inimeste integreerimist ja seda tegevust tuleb hästi koordineerida selles vallas tahaksin mina omalt poolt ka äh, mõningad mõtted väljendada, eelnev kolleeg juba rääkis ka teatud asjadest, äh, mis ka mulle muret teevad, Eurojustist tahaksin natukene rääkida, mis äh, on väga oluline amet justiits- ja vabaduste valdkonnas ning Äh, see on väga oluline, äh, kui me räägime ka finantskuritegudest ja piiriülesest finantskuritegevusest. Eurojusti mm, mm, on äh, juba kaasajastatud, on ka uus määrus, mis neid puudutab, vastu võetud ja ma arvan, et väga oluline on see, et kontrollikoja arvamus ja see meie arvamus näitavad, et tegelikult raamatupidamises selles ametis on parendusi saadud või tehtud. mis puudutab EULISA-t, äh, kolleeg Metsola juba ka äh, rääkis sellest, äh, EULISA on amet, mis peab tulema toime väga keeruliste väljakutsetega, mm, me räägime järjest suurematest andmepankadest äh,, Eh, need on meie tööks eh, ja eluks väga vajalikud eh, ja mina olen ka nõus nende muredega, mida Kontrollikoda ja arvamuse koostaja on väljendanud seoses järjest suurema allhankega selle ameti poolt, kui me räägime IT-arendusprojektidest, sellepärast et seetõttu ollakse välistest teenusepakkujatest järjest rohkem sõltuvuses, sellist olukorda peaks tegelikult vältima Äh, aga äh, tegelikult kahjuks äh, on see probleem tingitud siiski personalipuudusest. ja lõpetuseks tahaksin rääkida veidi ka EASO-st ja tõsi on see, et väljendatud on teatud kriitikat juhtimise tasandil ja, ja raamatupidamise valdkonnas, kuid võttes arvesse, kui oluline see amet on usun ma, et tuleb mõelda kahele asjale äh, see peab meid suunama ka otsuste langetamisel, nimelt äh, see amet on õigel teel selleks, et vastata äh, muredele ja neid lahendada. uus ajutine mm, tegevdirektor, kes asus juunis tegutsema, on juba midagi ka ära teinud ja see puudutab ka kontrollipoja, koja poolt äh, välja toodud äh, seoses äh, asutusesiseste kontrollide parandamisega. nagu ma ütlesin, siis mulle tundub, et EAS on õigel teel, saamaks üle nendest puudujääkidest, mis on välja toodud. jah loomulikult äh, tahaksin äh, öelda, et ka mina olen vägagi valmis äh, tegema koostööd raportööri ja variraportööridega ja seda selleks, et täiendada omalt poolt seda ääretult olulist tööd, mida me teeme arvamuste koha pealt, mis on seotud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega, aitäh! Thank you very much, Katariina, I think aitäh, Katariina! nii palju siis variraportööride kohta rohkem variraportööre kohal ei ole, kas keegi teine soovib sõna? Äh, mina käisin ise ametite kohtumisel ja äh, meil on tõesti väga palju aktiivseid äh, selle teemaga tegelevaid ameteid, nii et oli väga huvitav kuulata, mida nemad asjast arvavad. ning see läheb väga hästi kokku härra Franzi ja proua Tšinitši ning proua Metsola lähenemisviisiga. ja mul on väga hea meel, et meie komisjoni aktiivsed liikmed toetavad seda lähenemisviisi ja lihtsalt äh, mõningad teemad, mida siin eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seoses tõstatati. Eurojusti puhul on äh, lugu selline, et äh, neil on ebaproportsionaalselt väike eelarve võrreldes teiste ametitega kuid äh, neil on omamoodi äh, prokuröri roll, kui Europol ja teised on oma uurimise läbi viinud, nii et äh, eelarve peab olema siis mõistetav ning see ja Katrin võin siis öelda, et see arutelu toimus meie Äh, justiitsvaldkonna ametite kohtumisel ka, mis toimub Olafiga, millest rääkis ka härra Franz. ka tema oli kohtumisel kohal ning hoiab meid kindlasti arenguga kursis. aga pole kahtlustki, et reformid käivad ning tegemist on ametiga, mida on meil praegu väga vaja. tean, et proua Metsola ning teised kolleegid hoiavad olukorral väga tähelepanelikult silma peal. tehke seda ka tulevikus ning nagu proua Tšinitši ütles, me peame olema siin väga hoolikad. eelarve täitmisele heakskiiduga andmisega seoses äh, tõstatati teisigi küsimusi, kuid äh, usun siis, et äh, sellest võib teie töös teile kasu olla, härra Franz, äh, igal juhul me teame, et ametid ise hindavad äh, meie tööd kõrgelt, ei ole ühtegi teist komisjoni Euroopa Parlamendis, kellel oleks nii palju ameteid, nii et suur tänu selle tehtud töö eest, kui keegi sõna ei soovi rohkem, siis härra Franz, kas soovite otsad kokku võtta? või ei ole seda vaja? ei ole vaja? ja suur aitäh kolleegide ettepanekute eest, ma kindlasti võtan neid arvesse ja äh, rõõmustan juba ette meie hea koostöö pärast tulevikus, aitäh! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues detsember. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kakskümmend seitse ootab meid ees, ehk siis äh, arvamuse projekti läbivaatamine, ühinemiseelse abi rahastamisvahend IPA kolm. meie raportööriks on Poodil Valero. Poodil rahu, rahu, kiiret pole kuskile. kui Poodil on istet võtnud, siis äh, hakkame järgmise päevakorrapunkti käsitlemisega pihta okay,. ja mina arvasin siin, et ma jõudsin väga varakult kohale, liiga varakult kohale, päevakorras oli üksteist kümme punkt. jah, me lihtsalt jällegi saime hoo sisse. suur tänu, poodil. me saime päris kiiresti viimase punktiga ühele poole, nii et äh, teeme kähku. Mm, võtke rahulikult. kontrollin kõik oma paberid üle ja räägime siis ühinemiseelse abi rahastamisvahendit käsitleva arvamuse projektist. ja proua Valero ütleb, et räägib rootsi keeles. palun poodil, ütleb härra esimees. nii. nüüd siis räägime ühinemiseelse abi rahastamisvahendist, nõndanimetatud IPA kolmest, sinna on kaasatud mitmed riigid, Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Island, Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia vabariik, Makedoonia teiste seas. siin on ähm, kolm väga tähtsat teemat millest olen lähtunud oma arvamust koostades, IPA kolm peab olema üks Lääne-Balkani strateegia osa ning kajastama Türgiga seotud arengut samuti. ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ning eelnevate rahastamisvahendite äh, vahel peab olema seos samuti tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu poliitilist tegevust teistes valdkondades, muuhulgas näiteks kliimapoliitilist tegevust, rändepoliitilist tegevust ning ähm, turvalisema Euroopa algatusi. kui me vaatame nüüd seda ettepanekut ennast, siis mina olen lähtunud sellest, et me peame vältima iga hinna eest seda, et me Äh, selle teemaga seoses teeme midagi, mis on juba teistes fondides, teistes rahastamisallikates tehtud. mis puudutab näiteks julgeolekut, kohe kui ma leian oma paberid üles, siis äh, saan jätkata, ühesõnaga julgeoleku osas tegelikult äh, fondide fondidega kaetavad valdkonnad kattuvad. meie tahame, et me ka, ka tegeleksime rändejulgeoleku ning piirikontrollidega aga tegelikult meil juba on uus integreeritud piiride haldamise fond, meil on varjupaiga ja rände rahastamisvahend, meil on tugevdatud sisejulgeoleku rahastamisvahendid, vahend, nii et need vahendid, mis peaksid olema mõeldud ühinemiseelseks protsessiks, üh-, sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks, peaksidki olema suunatud just sellele, mitte piirkontrollile ning rändeteemale minu ettepanek oleks siis, et me võtaksime selle osa välja ning äh, selle asemel keskendugem õigusriigi põhimõtte tugevdamisele, demokraatia põhimõtete tugevdamisele, põhivabadustele, äh, haldusaparaadi tõhususele ja kohaliku õiguse Äh, agiga kooskõlla viimisele, sotsiaalse majanduslikum arengu, sotsiaalse kaitse, sotsiaalse integratsiooni toetamisele. ja taha peaksime ka tugevdama territoriaalset ning piiriülest koostööd. minu arvates on see äh, just nimelt ühinemiseelsete rahastamisvahendite eesmärk. seetõttu olen teinud terve rea muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekule praegu on minu meelest liiga palju keskendutud rändele ja piirikontrollile. mina omalt poolt olen pööranud äh, rohkem tähelepanu teistele valdkondadele, mida just ette loetlesin. tegin ka ettepaneku, et äh, võtaksime siia sisse teised äh, rahvat-, haavatavad inimrühmad, nagu näiteks Rooma rahva me tahame ju toetada ühiskondi nendes ühinemiseelsetes riikides, rahvast ühinemiseelsetes riikides ning me peaksime kõike seda tegema läbi sotsiaalse prisma, mitte piirikontrolle kasutades. me peaksime aitama kaasa kolmandate riikide majanduskasvule sotsiaalse kaasamise, sotsiaalse ühtekuuluvuse kaudu. peame tugevdama seda, kuidas riigid saavad teha koostööd väärtuste ja põhimõtetega, mis on meile Euroopas südamelähedased, tuleb tegeleda, tuleb keskenduda lõimimisele, tuleb keskenduda integratsioonile ning investeerida noortesse, teha seda läbi hariduse. me peame vastastikku üksteise diplomeid tunnistama ka hariduslikku ning koolituslikku kogemust, see muudab meie töö tulevikus kergemaks. suur aitäh poodil! ning ähm, proua Haismenova soovib sõna, palun. suur tänu! lugupeetud esimees, tahaksin tänada proua Valerot, olen täielikult nõus kõige sellega, mida ta just mainis leian, et äärmiselt oluline on see, et ühinemiseelse abi rahastamisvahend IPA kolm kujuneb uueks ja sõltumatuks rahastamisvahendiks uues mitmeaastases finantsraamistikus, seda saab kasutada kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates, tegemist on täiesti ainulaadse rahastamisvahendiga, mis aitab käegakatsutavalt neid riike, kes on ühinemas Euroopa Liiduga selle rahastamisvahendi eesmärk on tagada, et riigid samm-sammu võrra edasi arendavad, arenevad, meil on vaja ekspertteadmisi, uusi oskusi, sotsiaalset ühtekuuluvust ning väga oluline on sotsiaalse koostöö arendamine piiriüleste programmide kaudu ning teiste programmide kaudu. kõik need programmid on meie headnaaberlike suhete alust, aluseks. heanaaberlikud suhted omakorda on äärmiselt olulised, sellepärast et äh, võtkem näiteks Lääne-Balkani riigid ja dialoogi Türgiga. me ei saa seda äh, valdkonda kuidagi alahinnata, ootan pikisilmi võimalust raportööriga edaspidi koostööd teha ning tänan senise tehtud töö eest, aitäh! kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis poodil, kas soovid lõpetuseks veel midagi öelda? ei soovi. härra Nadži, palun. härra Šogori nimel võtan sõna, kuivõrd teda ei ole kahjuks täna kohal. rahvapartei fraktsiooni seisukoht on järgmine liitumiseelne protsess aitab demokratiseerimisele kaasa ja muutused no,, toetab muutusi ja reforme liikmesriikides. see on oluline ka sellepärast, et meil peab olema tõhus äh, Euroopa Liidu kontroll äh, liitumiskriteeriumite üle. tänaseni on Euroopa Liit tõhusamalt kaitsnud oma õigusi selle perioodi jooksul kui ähm, pärast seda, kui riigist saabki Euroopa Liidu liige. ja pärast seda, kui on reformitud majanduslikku ning poliitilist süsteemi ning on tagatud pikaajalised muutused selleks, et saada Euroopa Liidu äh, liikmeks, see kõik on suur ülesanne ja seetõttu on oluline, et reformid kandidaatriikidest äh, saaksid ka piisavalt toetust, tõhusat toetust ning äh, aitaksid äh, toime tulla ähm, erinevate probleemidega nii täna kui homme. härra Šogor tervitab seda, et tervi-, toetakse rohkem demokratiseerimist, äh, põhiõiguste austamist, kohtuvõimu sõltumatust, äh, läbipaistvust ning korruptsioonivastast võitlust, organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust samuti. selleks, et seostada, et muuta seos äh, Euroopa Liidu põhiväärtustega tugevamaks, teeb härra Šogar ettepaneku, et me võiksime tuua sisse tingimuse, et äh, ühinemiseelne abi ähm, et ühinemiseelset abi oleks võimalik äh, peatada, kui tegemist on tõsiste ning järjepidevate demokraatia, õigusriigi põhimõtte, põhiõiguste ning põhivabaduste rikkumistega iseäranis, kui tegemist on varem kokku lepitud äh, kohustustega, mida riigid on endale võelnud. pidades silmas äh, Lääne-Balkani riikide keevalist lähiminevikku, on vaja ka toetada poliitilist dialoogi, vähemuste õigusi edendavaid äh, algatusi, samuti heanaaber, samuti vähem, heanaaberlikke suhteid edendavaid algatusi. me ei saa võtta ära rahastamisvahendeid julgelt rän-, julgeolekult, äh, rändelt ning piiri halduselt, aga see on juba kaetud erinevate teiste fondidega, nagu näiteks äh, Julgeolekufond, äh, Piirifond, Rände- ja Varjupaigafond ja nii edasi ja nii edasi. Need rahastamisvahendid katavad küll osa, katavad küll samu valdkondi, kuid on mõeldud siiski peamiselt liikmesriikidele ühinemisel abi, aga seda ei ole. meie toetame seega äh, kattuvate tegude, tegevuste rahastamist, kuid äh, tuleb tagada seda, et samasid kulusid ei rahastata erinevatest vahenditest äh, kahekordselt. ja härra Šogor on valmis tegema konstruktiivset koostööd raportööriga selles küsimuses. suur tänu, härra Nadži, et tutvustasite härra Šogori, variraportööri härra Šogori arvamus selles küsimuses proua Joroka, kas soovite sõna? Äh, jah, kui see sobib teie päevakava, siis olen valmis äh, omalt poolt äh, juhtida tähelepanu ühele asjaolule, käisin korraks väljas, sellepärast et meil toimus Lääne-Balkani riikide kohtumine ja mina pidin avama selle kohtumise Euroopa Parlamendi poolt ja seal toimus juba väga elav arutelu selle üle, kuidas, miks neid fonde ei kasutata ning ma sain aru, et kõik teised rahastamisvahendid mis peaksid tegelema, mis peaksid äh, näiteks vaesuse äh, vastast võitlust toetama, neid ei kasutata, sellepärast et nad ei oska neid äh, kasutada meie. nii et ma arvan, et me peaksime aitama neid konkreetsemalt tea- ja, ja otsesemalt. me anname neile raha, raha jääb sinna, aga nad ei kasuta neid vahendeid ja probleem ei kao kuskile. mõnikord isegi Euroopa Liidu liikmesriigid ei tea, kuidas seda kõike teha. aga omavahel rääkides ja häid tavu vahetades me peame kuidagi tegema neile ettepaneku paketi kohta, kuidas saab probleeme lahendada. kui asi puudutab vaesust või põhiõigusi, siis ma võiksin teha omapoolseid ettepanekuid, mida teha, ma oskaksin seda teha. nii et ma arvan, et kui me anname ühinemiseelset abi, siis peaksime ka omalt poolt tegema konkreetseid ettepanekuid, kui mida nende rahadega peale hakata. väga huvitav ja enne kui ma annan jällegi sõna poodilile, annan sõna ka komisjoni esindajale. suur tänu, tere hommikust kõigile! Euroopa Komisjon loomulikult tervitab proua Valero arvamust ning iseäranis seda, kui oluline on raportis IPA Lääne-Balkani riikide ning Türgi tuleviku seisukohast. võtame äh, teadmiseks, et te tahate rohkem tähelepanu sotsiaalsele kaasamisele, sotsiaalsele kaitsele, võrdsete võimaluste edendamisele, marginaliseeritud kogukondade äh, võrdsuse tagamisele ja nii edasi. võtame äh, me, need on need prioriteetsed valdkonnad ka komisjoni jaoks ning ka meie määruse ettepanekus näete konkreetselt mõni, mõningaid nendest valdkondadest tema-, temaatilistest prioriteetidest. meil on oma temaatilised prioriteetide ettepanekud, näiteks eesmärk A, õigusriigi põhimõte, on öö, hõlmab mitmeid teie, teie jaoks tähtsaid küsimusi, nagu näiteks äh, sisserändajate kaitse, õigusriigi põhimõtte kaitse äh, ja nii edasi ja nii edasi, ka on teised. meil on teisigi algatusi, mis tagavad sotsiaalset kaitset. samuti oleme teadlikud sellest, et me ei taha, et fondid äh, oma tegevuses kattuksid rändeküsimuses ja oleme teiega päri, et mitmeaastast finantsraamistikku ette valmistades komisjon koostab, koostas oma ettepaneku selle kohta, kuidas ühtlustada äh, ning panna teineteist täi-, teineteist täiendama rohkem äh, erinevaid rahastamisvahendeid. oleme juba teiste komisjonidega ning nõukoguga jaganud äh, seda ülevaadet, oleme valmis seda ka teiega jagama, kui te seda soovite. suur tänu ning töötame rõõmuga koos edasi teiega selles, selles küsimuses. suur tänu komisjonile ja nüüd saab lõpetuseks sõna jällegi raportöör Poodil Valera. suur tänu kõigile, kes juba sõna võtsid. ootan pikisilmi muudatusettepanekuid. Neid tõenäoliselt äh, ikka tuleb. äärmiselt huvitav oli kuulata teie kommentaare muudatusettepanekute esitamise viimane tähtaeg on kolmas detsember kell viis pärastlõunal ja siis räägime muudatusettepanekutest. hääletus komisjonis leiab aset kümnendal jaanuaril. vastavalt meie praegusele päevakavale. suur tänu, kallid kolleegid. ja nüüd päevakorrapunkt kakskümmend kaheksa, kui raportöör tuleb. ootame kolleeg Peeter Niedermüllerit ja nüüd saaksime rääkida Euroopa Liidu varjupaigaametist. teeme väikese pausi. kallid kolleegid, mulle tehti ettepanek, ma vabandan väga teie ees selle pärast, aga teeme kümneminutise pausi. ootame ära, kuni härra Niedermüller tuleb. täna hommikul on meil päris palju olnud neid väikeseid pause kolleegid hääletavad erinevates komisjonides ning äh, seetõttu on töö korraldamine raske. härra Niedermüller on teel. Also oh, we, we, we're, we're running uh... ja tegelikult oleme me oma päevakorrast ees ka. nii et teeme väikese kümneminutise pausi, siis alustame päevakorrapunktiga kakskümmend kaheksa. Dear colleagues, thank you for your... Kallid kolleegid, suur tänu, et te nii kannatlikud olite. Asume nüüd päevakorrapunkti number kakskümmend kaheksa juurde, Euroopa Liidu varjupaiku, varjupaigaamet. kuulame raportööri Peeter Niedermüllerit räägib meile siis uusimast informatsioonist, mis seda teemat puudutab. me peaksime tavakorras arutama äh, tavalist äh, raportit, aga äh, praeguses pretsedenditus olukorras pidi kõik menetlused uuesti läbima, komisjon esitas kaasseadusandjatele oma parandatud arvamuse või, või ettepaneku äh, varasema protseduurinumbri all äh, ning kaks tuhat kuusteist tehti esimene ettepanek, kaks tuhat seitseteist muudeti seda ja läbirääkimismeeskond parlamendis juba juhtis äh, komisjoni tähelepanu sellele ja eesistuja tähelepanu sellele, et ühenduse Euroopa Liidu varjupaigamet samuti laiendatud mandaat tuleb kiirelt vastu võtta ja äh, täna on meil siis kavas arutada seda, kuidas äh, asjad edasi arenevad, nõukogus arutati seda ja ma olen kindel, et Peeter Niedermüller võib meid selles küsimuses valgustada. suur tänu! nagu te juba nimetasite, äh, tegemist on teemaga, millel on pikk ajalugu. ja nagu te ka ütlesite, me jõudsime kokkuleppele Malta eesistumise ajal, saavutati poliitiline kokkulepe teksti osas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunis. peale seda ei toimunud peaaegu mitte midagi. kaks tuhat kaheksateist suvel esitas Euroopa Komisjon uue ettepaneku, kuid Äh, sama menetluse järgi. Euroopa Parlament äh, ei tea äh, sellistest juhtumist, e-, et komisjon sama menetluse numbri all esitaks dokumendi või oma ettepaneku, kuigi parlamendil on juba mandaat ja nüüd parlament peaks komisjonile reageerima ametlikult, aga selle uue olukorra tõttu pidime mitmesuguseid protseduurilisi tõkkeid ületama ja isegi muutma oma kodukorda. nüüd kaks tuhat seitseteist juunis äh, jõuti kokkuleppele ja vaatamata sellele, et tehnilisel tasandil tekst tagasi lükati, töötati ikkagi konsolideeritud tekst välja ja äh, valmis tekst ka si-, äh, põhjenduspunktidega on olemas juba peaaegu aasta ja komisjon ikkagi oma ettepanekuga tahaks selle äh, kokkuleppe kuidagi uuesti avada ja minu arvates komisjoni selline käitumine ei too kaasseadusandjat sugugi lähemale sellele, et regulatsioon vastu võetaks praeguse parlamendi mandaati ajal. dokumenti vastuvõtmine sõltub nüüd veelgi enam teistest teemadest ja tervikuna varjupaigapaketist. selleks, et Varjupaigaamet oleks tulevikus äh, hästi toimiv, äh, peaks Malta eesistumise ajal saavutatud kokkulepe jääma ainsaks tugevaks aluseks. tuleb taaskäivitada ettevalmistustööd selle konsolideeritud, algselt kokku lepitud teksti alusel, et siis Varjupaigaamet tööle hakkaks, et see tekst vastu võetaks, nüüd komisjoni seletuskirjas väidab ta, et äh, esialgne kokkulepe on heaks kiidetud, aga uued muudatusettepanekud lähevad kaugemale kui esialgne tekst ja muudavad sisuliselt teksti oluliselt. veelgi tähtsam on see, et nii komisjoni kui ka minu hinnangul on muudatusettepanek ebatäielik äh, kui need muudatusettepanekud vastu võetakse, kaasseadusandjad kiidavad sel-, eh, need heaks, eh, näeb komisjon eh, ette uuesti teksti avamist, rääkides tehnilisest abist, varjupaiga meeskondade tööst, andmete töötlemisest ja nii edasi. ja arvestades seda, on muudatustega ettepanekus oht, et tekib vajadus esialgne kokkulepe uuesti läbi rääkida. ja kõigil nendel eelnimetatud põhjustel olen jõudnud järeldusele, et komisjon, äh, komisjoni ettepanek puudutab ameti äh, toimimise ja mandaadi suhtes äh, suurt erinevust ja see võib selle tulevase määruse saatust üldse ohustada ning äh, esialgne kokkulepe oli poliitiline kokkulepe ja poliitiline kompromiss ja ma olen väga üllatunud, et komisjon on uued muudatused sisse viinud. seetõttu esialgne kokkulepe, mis saavutati Malta ees äh, istumise ajal, on alust, äh, ainus alus selleks, et luua Euroopa Liidu varjupaigaamet ja seetõttu sisaldab mandaadi eh, projekt eh, sätteid eh, komisjoni muudatustega ettepanekust ja mm, täna hommikul kohtusin volinik Avramopoluse ja eesistujamaa Austria esindajatega ja siis püüdsime kuidagi leida lahendust sellele. tänan. Okay, thank you, Peter, for your work suur aitäh, Peeter, selle töö eest, mis sa tegid. kuulame, mida teised arvavad Carlos Coelho Rahvaparteilt, palun. We... suur tänu. kui me komisjoni ettepanekut oktoobris arutasime, ütlesin, et nii palju kui mina tean, on ju meil kokkulepe laual. nii palju kui mina tean oligi tegemist esimese varjupaiga äh, toimikuga, milles peaaegu kaks aastat tagasi jõuti esialgsele kokkuleppele ja ma ei tea, miks komisjon on valinud nüüd uue menetluse ja me ei tea, mida tahab nõukogu. aga ma olen täiesti kindel selles, mida tuleks edasi teha. me peame uue liidu varjupaigaameti heaks kiitma ja enne meie ametiaja lõppu. tahame selle eesmärgini jõuda. raportööri valitud tee, Peeter Niedermülleri tee on õige ja ta võib meie täielikule toetusele loota. võtame komisjoni uued muudatusettepanekud, võrdleme siis äh, seda sellega, mis laual on, see esialgne kokkulepe, mis saavutati ja raportöör võib meie kiirele tegutsemisele loota ning kutsume eesistujat ja komisjoni ka üles äh, oma tööd tegema südametunnistusega, nii nagu Euroopa Parlamentki, selleks, et liidu varjupaigaameti asutamine teoks saaks. suur aitäh! Te toetasite raportööri ettepanekuid ja suur aitäh teile selle eest. Sofi on järgmine, palun. ma toetan seda kahel käel ja tahan lisada äh, äh, ka oma arvamuse, sest ma olen väga häiritud sellest, kõigepealt, kuidas komisjon laseb nõukogul end ümber sõrme keerata, äh, tegemist on nüüd äh, tagasisaatmise direktiivi ümbersõnastamisega, mis ei ole üldse vajalik ja nõukogu on blokeerinud kogu varjupaigapaketi eh, vastuvõtmise, eh, mis on täiesti vastutustundetu ja häbiväärne. Eh, inimesed on ummikus äh, Kreekas, elavad telkides juba neljandat talve, mingisugust äh, kiiret kokkulepet ei ole võimalik saavutada. miks me siis siin parlamendis üldse nõustume sellega? Äh, sellega, et hakatakse avama uusi toimikuid, kui varjupaiga teemaga pole edasi mindud, me ei tohiks, institutsioonina me ei peaks seda tegema. Sophie aitäh, Sofi. jah, tõesti varjupaigapaketi ummikseis on päris kole. aitäh teile ja kes veel soovib sõna? komisjon võib-olla? härra, härra Ryan nüüd on teie äh, tööle sissejuhatus tehtud, palun, sõna on teil. jah, suur tänu, me tahaksime tänada raportööri, kes on tõesti oma prioriteediks võtnud selle raporti kiire valmimise ja aitäh härra Niedermüllerile võimaluse eest, mis volinikule anti täna hommikul. Äh, volinik Avramopoulos sai kohtuda raportööri ja variraportööridega ja diskussioonid olid konstruktiivsed. nüüd arutelud kaasseadusandjate vahel peavad äh, käivituma niipea kui äh, võimalik, nii et paketi osas selle parlamendi mandaadi all kokku lepitaks komisjonil on eriti hea meel kuulata, et raportöör jagab komisjonis äh, seisukohta, et tugev varjupaigaamet on varjupaigasüsteemi aluseks ning selleks, et rändesurvega toime tulla. komisjon tegi septembris väga konkreetsed ettepanekud selleks, et varjupaigaametit tööd parandada. ametil peab olema selge seadusega piiritletud mandaat, millega ta saaks liikmesriikidele kogu vajalikku abi anda ja tahaksin rõhutada ka seda, et nii nagu me juba libe komisjoni koosolekul oktoobris ütlesime, kui ettepanekut tutvustati, et selle mandaadi ettepanek kui eesmärk ei ole tegelikult sisulisi arutelusid uuesti avada, sest kaasseadusandjad leppisid selles kokku juba eelmisel aastal ja ma täiesti respekteerin esialgset kokkulepet, kuid uus ettepanek eh, tahaks sellest esialgsest kokkuleppest lähtuda, arvestades meie kogemusi, mis me vahepeal oleme saanud, eriti Kreekas ja Itaalias. ja need kogemused on näidanud, et meil on vaja veelgi enam Äh, operatiivset abi pakkuda liikmesriikidele. ja sellepärast loodan, et Euroopa Parlament saab nõustuda nende piiratud muudatustega, mis me pakkusime välja eh, ja võtab siis need ka teksti. ja nüüd erinevad seosed, viited teistele varjupaiga instrumentidele, millele viitas raportöör. paljud nendest praegusel hetkel tõesti on nurksulgudes. komisjon saab need kiirelt tehnilisel tasandil ära lahendada ja kui vaja, viidates ka olemasolevatele õigusaktidele ja see ei tohiks kuidagi takistada äh, varjupaigaameti mandaat, tugevdatud mandaadi heakskiitmist komisjon tahaks alustada läbirääkimisi niipea kui võimalik ja vahepeal oleme valmis ka tehnilisel tasandil kõnelusi pidama ja vastama liikmesriikide ja parlamendisaadikute küsimustele. We've got a lot of questions, but I think we, we put them before you, you may meil on palju küsimusi, te olete neid näinud. Peeter, sina oled ju juba kõik ära rääkinud, mis sul öelda oli. täna hommikul sa kohtusid nendega Uh, there is no more no tõesti, äh, ma olen kõik ära rääkinud, täna hommikul toimus kohtumine ja äh, ma nõustun komisjoniga, et kohtumine oli konstruktiivne. variraportööriga kohtume järgmisel nädalal ja püüame anda endast parima, loomulikult näes, millised on probleemid ja raskused nendel kõnelustel, aga parlament äh, on alati nendes küsimustes püüdnud konstruktiivne olla. ootame järgmise nädala koosolekut. I'm having a meeting with the raportöörs of the uh... nii. Äh, varjupaigapaketi kõigi raportööridega toimub kohtumine pärast meie koosolekut selleks, et kuidagi värskendada mälu selles osas, milline on meie strateegia. Sofia, et sina oled siin äh, olulisel ajahetkel, kõik mõistame seda suur aitäh, Peeter, aitäh variraportöörile samuti. muudatusettepanekute tähtaeg on kolmas detsember. ja kõik teate, millised on meie komistuskivid. nüüd aitäh kolleegidele ja nüüd vaatame, kas saab juba kahekümne üheksanda punkti juurde minna. kolleegid, täna hommikul on number kakskümmend üheksa meie viimane päevakorrapunkt ja selle all käsitletakse olukorda Liibüas ning otsingu- ja päästepiirkonda. miks me siis selle täna päevakorda võtsime? loomulikult see on juba mitu korda tõstatatud olnud. kümnendal oktoobril näiteks toimus meil ÜRO pa-, pagulaste ameti äh, ja, ja rahvusvahelise rändeorganisatsiooni esindajatega Vahemere olukorra üle ja selle üle, millised pinged seal piirkonnas asu-, on. täna on meil kavas lühike ettekanne kõigepealt õigustalituselt, me soovisime saata arvamust selle üle, kuidas regio-, regioonide maaletuleku äh, platvormid äh, on nii-öelda äh, meie õigusega kooskõlas. aitäh, et olete tulnud meie, meie koosolekule. õigustalitus. ja nüüd te olete kindlasti näinud igasuguseid pressiväljaandeid ja ajakirjanikud on tõesti äh, väga hästi koostanud neid äh, uudiste ülevaateid. varsti tulevad ka nõukogu järeldused. meie komisjonina peame jälle kord Vahemerel otsingu ja päästepiirkondade küsimust ning maaletuleku platvormide küsimust arutama, arvestades nende mõju rändajatele, olukorrale Liibüas tervikuna ja seetõttu eelistasime me komisjonile Proversia algatusel küsimuse, see puudutas Tripolit, kakskümmend üks oktoober oli vastamise tähtaeg, koordinaatorid otsustasid siis, et võtame Liibüa jälle päevakorda näete, põhjuseid on mitmeid, aga ka sellepärast võtsime teema päevakorda, et kontekst on väga keeruline. arvestades kõiki meie muresid seoses poliitilise olukorra pingestumisega kõigil nendel põhjustel on vaja äh, teema jälle äh, tõstatada, me oleme siia erinevaid kõnelejaid kutsunud, mõned praegu alles saabuvad, kõik nad jõuavad siia äh, mõne hetke pärast, et täna hommikul on ju kõik väga kannatlikult alati oodanud, sest paljud kolleegid pidid mitmest komisjonist korraga olema. alustaksime nüüd nendest kolleegidest, kes on juba kohal praegu ja siis anname sõna nendele, kes hiljem ühinevad meiega. alustame siis õigustalitusest. tuletan meelde, soovisime nende maaletulekukeskuste loomise kohta arvamust. see võib mõjutada ka nõukogu järeldusi juba juunis räägiti sellest, kõik, nõukogu tegeleb küll sellega, aga probleem pole lahendatud. seega, kõigepealt räägime sellest teemast enne teisi ja palume siis, et õigustalitus räägiks meil nõukogu järeldustest, eriti just nendest äh, migrantide kontrollikeskustest, maaletulekukeskustest, platvormidest. mulle küll anti äh, konfidentsiaalset äh, infot aga usume, et meie õigustalitus saab meile lühikese ülevaate siiski anda. Daniel, palun, räägi meile sellest. suur tänu. Äh, kuigi arvamus on inglise keeles, kõneleksin sellest prantsuse keeles. Teie komisjon palus õigustalituse arvamust selle kohta, Aafrikas, ähm, regioonide ähm, maaletulekuplatvormid ja kontrollikeskused on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega e, vastavalt sellele, nagu kahekümne kaheksandal juunil nõukogu järeldustes kirjas. Äh, see kontseptsioon, äh, mis ülemkogu järeldustes äh, välja pakuti, ei ole tegelikult sugugi veel välja arendatud ja seetõttu on väga raske eh, mingisugust täpset arvamust esitada. on vaja teada, kuidas need struktuurid peaksid tegelikkuses eh, toimima. kahe kontseptsiooni eh, erinevus, kontrollikeskused ja maaletulekukeskused, juba nende erinevused ei ole selged et nõukogu järgi peaksid need platvormid olema loodud väljaspool Euroopa Liidust, aga kontrollikeskused peaksid Euroopa Liidu territooriumil toimima. me oleme nendest nõukogu järeldustest niimoodi alu saanud. aga nende platvormide loomine välja Euroopa Liidu territooriumil oli ka komisjoni poolt ette nähtud ja nüüd arvestades seda, on meil need maaletulekuplatvormid ka Euroopa Liidus, aga kuidas siis nendel kahel kontseptsioonil vahet teha, sest nad on väga sarnased, nõukogu järelduste järgi peaks kiirelt äh, aitama need või peaksid need keskused kiirelt aitama vahet teha rändajatel ja sellel, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele ja kellel mitte. nüüd selliste eh, struktuuride hindamine eh, ning nende asetsemine Euroopa Liidus ei ole päris selge, aga räägiksime sellest. vaatame kõigepealt, millised need struktuurid on, olenemata sellest, mis nimi nendele lõpuks antakse. vaatame, mis eh, kavatsetakse luua Euroopa Liidu territooriumile tundub, et äh, on raske ületada takistusi nende loomiseks, äh, arvestades seda, mis on eesmärk. eesmärk peaks ju Euroopa Liidu varjupaigaõigusega kooskõlas olema ja need põh-, struktuurid, äh, neid võiks põhimõtteliselt Euroopa Liidu territooriumile luua küll, selleks, et vastu võtta rändajaid, noh, mõne liikmesriigi territooriumile nende territoriaalvetesse või ka väljaspoole nende territooriumi ja praegu eh, nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, ei ole veel midagi kindlat. keegi ei tea, kuidas nad peavad eh, toimima. ja õigustalitusel ei ole ka mingit võimalust oma hinnangut anda täpselt. Eh, aga igal juhul võib öelda, et need struktuurid alluvad Euroopa Liidu varjupaigaõigusele. ja selles suhtes on see arvamus, mis teile esitati, käsitlenud ainult neid piiranguid, eh, mis on seotud rändajate liikumise piiramisega ühest liikmesriigist teise, sest kontseptsioon, nende struktuuride kontseptsioon vastu võtta eh, rändajaid te, eh, tekitab sellise küsimuse ja need kontrollikeskused, need äh, tunduvad olevat ka kinnised keskused. kaks tuhat, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiiv varjupaiga taotlejate vastuvõtu tingimuste kohta näeb ette, et taotleja põhimõtteliselt saab vaba liikumise õiguse äh, vastuvõtvas liikmesriigis. vaatamata sellele võib seada piiranguid sellele vabadusele, liikumisvabadusele, ütlemata täpselt, milliseid. lihtsalt need piirangud ei tohiks täielikult eh, sekkuda era, taotlejate eraellu ning ei tohiks ka äh, Äh, vähendada neid garantiisid, mida nimetatud direktiiv taotlejatele annab. muuhulgas võivad liikmesriigid ka äh, varjupaiga taotlejatele kindlaks määrata kindla elukoha, see üldise otsuse korras ja põhimõtteliselt võibki ette näha e, e, e, et seal, kus need, kus need migrandid asuvad, nendes keskustes, et neid võib ka Euroopa Liidu õiguse järgi pidada nende elukohaks. või vähemalt eh, selliste keskuste loomise tekst näeb seda võimalust ette, aga küsimus, kas võib piirata eh, taotlejate elukohta nende keskustega, see, see küsimus pole ka lahendatud. varjupaiga taotlejate kinnipidamist võib pidada ainult erandiks, see peab olema seadusega kooskõlas eh, ja vastama vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõttele muuhulgas kinnipidamismeetmeid ei saa üldiselt kõigile rakendada, vaid igal üksikul juhul tuleb äh, kinnipidamist kaaluda, arvestades isiku, äh, isiku äh, olukorda ja konkreetseid tingimusi. seega praegusel hetkel on see kõik, mida võib öelda nende struktuuride kohta, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil. nüüd edasi maaletuleku platvorm, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. seda tüüpi struktuuride puhul võib juriidilisest seisukohast äh, analüüsida seda, aga see on keerulisem, see puudutab eelkõige ilmselt neid äh, migrante, keda päästetakse merelt. kui need on äh, ühe kolmanda riigi eh, territoriaalvetes päästetus, siis nad ei jää Euroopa Liidu liikmesriigi jurisdiktsiooni alla ja jäävad ka Euroopa Liidu asüüliõiguse või varjupaigaõiguse kohaldamisalast välja. teisest küljest on nad kolmanda riigi õigusega hõlmatud ja rahvusvaheliste konventsioonidega kaetud näiteks tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta ÜRO konventsioon põgenike staatuse kohta, kui need riigid on selle ratifitseerinud ja Vahemere ümber asuvad riigid on selle konventsiooni enamasti ka ratifitseerinud. ja nüüd, kui Euroopa Liit võtab endale kas ametlikud või mitteametlikud kohustused selliste platvormide loomiseks väljaspool Euroopa Liitu tuleb eh, Genfi konventsiooni garantiisid, garantiididest eh, kinni pidada ja eh, mitte tagasisaatmise õiguse põhimõttest. ja nüüd, mis puudutab avamerel päästetud migrante. põhimõtteliselt ei saa neid eh, pidada eh, kellekski, kelle puhul kehtib Euroopa Liidu õigus, sest nad ei ole liikmesriigi territooriumil päästetud ja isegi kui nad on Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all äh, sõitva laeva poolt päästetud, üldiselt on ikkagi raske pit-, arvata, et see e, laev on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumi pikendus, jällegi tuleb e, järgida mingeid konkreetseid e, tingimusi ja seega need vah-, vahe, avamerel päästetud migrandid kuuluvad pigem selle kategooria alla, kellest ma rääkisin, nimelt kolmandates riikides või nende territoriaalvetes päästetud migrandid. kui neid isikuid ei saa saata äh, välja Euroopa Liidust ilma, et ta oleks saanud äh, taotluse esitada, varjupaigataotluse või siis ilma, et see oleks läbi vaadatud, siis kuulub, kuuluvad nad Euroopa Liidu õiguse alla ja nende puhul kehtivad ka Genfi konventsioonid. nüüd varjupaiga taotlejate kohtlemine tead, sellist võimalust ei saa pakkuda nendele kes satuvad siis väljaspool Euroopa Liidu territooriumi asuvatele platvormidele või siis keskustesse, mis on väljaspool Euroopa Liitu. lihtsalt praeguse asjade seisu puhul me ei näe küll, et liikmesriigi territoriaalvetes päästetud isikut võiks saata kolmandasse riiki kuhugile platvormile see on meie arvamus, see on üsna piiratud loomulikult, eh, sest ega me ei tea palju eh, nende struktuuridest. suur tänu tähelepanu eest eh, ja olen valmis küsimustele vastama, tänan. Okay, thank you very much. I mean, that was a... suur tänu. Te kuulsite päris palju udu siin äh, komisjonist, äh, siis äh, ja kaks dokumenti tuli väga palju läbi närida. komisjoni dokumendid võib-olla võiks komisjonilt kuulda, kuhu me oleme jõudnud nende dokumentide kallal. Te vähemalt andsite endast parima selleks, et ähm, teha mingisugune ülevaade nõndanimetatud kuriteo paigast ja need maabumisplatvormid võivad olla väljaspool, võivad olla kontrollitavad keskused võivad olla, võivad olla seespool, väljaspool, mis, mis siis kõik või mitte midagi. päris kafkalik on see pilt meie ees praegu mitte midagi ei ole muutunud juunikuust alates põhimõtteliselt ja kõige parem, mida te praegu võisite öelda, on see, et mainisite paar korda Euroopa Liidu õigust. tore! palju õnne teile! hästi. Te ütlesite seda vist äh, kuus korda, Euroopa Liidu õigus kehtib Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu territoriaalvetes aga see tormine meri on murettekitav. ma ei taha siin küüniliselt küll kõlada, aga me ei ole mitte kuskile jõudnud pärast juunikuud. on väga tore, kui meil on parlamendi õiguslik seisukoht selle kohta, mis on Euroopa Liidu õigus, kui keegi ja, ja, ja selle kohta, et see kehtib siin, kui keegi midagi muud arvas. ja räägime siis uuesti meie äh, ÜRO ametivõimudega ja tutvume olukorraga Nad töötavad välja omamoodi struktuuri, aga nüüd me tahaksime teada Liibüa olukorra kohta täpsemalt ning äh, meil on kutsutud kohale erinevad meil on kohal erinevad äh, inimesed ja proua Veržal on ka küsimus, need, kes on jõudnud natuke hiljem kohale nendele selgituseks, äh, et me üritame teha mingisugust ülevaadet endale Liibüa olukorrast, viia ennast asjaga kurssi ja järgmisena saab komisjon, järgmisena räägime komisjoni küsimusest, mille proua Vergea esitas nende pagulaste kohta, kes on jäänud Liibüasse toppama ja palun komisjon. proua Vergea, te ei ole kohal aga proua Spinelli räägib natukene sellest küsimusest meile, palun, Barbara. suur tänu, lugupeetud esimees, ma esindan proua Veržat, kes ei saanud täna siia tulla. ja neljandal septembril kaks tuhat kaheksateist esitas ta prioriteetse küsimuse komisjonile äh, sellele äh, kirjutas alla praktiliselt kakskümmend äh, erineva äh, fraktsiooni kolleegi, aga tänaseni ei ole me saanud vastust, hoolimata sellest, et tegemist on äärmiselt kiireloomulise küsimusega, kuna pagulaste olukord üha halveneb Liibüas. on umbes kaheksa tuhat varjupaiga taotlejad ähm, ja rändajad, kelle rahvusvaheline üldsus on jätnud omapäi ja kes vajavad äh, kiiresti kaitset, toitu ähm, ja ravimeid meil on väga äh, täpsed raportid selle kohta, et äh, nendel varjupaiga taotlejatel ei ole juurdepääsu ei toidule, ei äh, joogiveele ning nad kannatavad näljahäda all ning satuvad inimkaubanduse ohvriks ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet ähm, rääkis sellest, et nad võivad vä-, äh, Liibüast lahkuda, aga eile nad ütlesid, et sisserändajad, keda päästetakse merel, ei peaks, neid ei tohiks tagasi saata Liibüasse meie küsimused on järgmised. milliseid samme kavatseb komisjon võtta selleks, et tagada pagulaste evakueerimine? tegemist on siis Tripolisse vangi jäänud äh, pagulastega ning kuidas võib neid viia turvapaika. ja härra Grande öö, ähm, seisukoht on meil olemas ja seda komisjoni. teiseks, kas, kas komisjon kavatseb või ei kavatse peatada toetuse andmist Liibüa rannikuvalvele selleks, et meres läbi vaadatud, merest päästetud inimesed ei viidaks tagasi Äh, kohta, kus nende elu on ohus. aitäh, suur tänu, Barbara, selle tutvustuse eest. järgmisena kuuleme natukene selgitusi ka komisjonilt mul on väga hea meel, et äh, Michel Lavino, kes on äh, Liibüa ekspert, on täna siin kohal, siis me saame selle aruteluga jätkata. aga enne kui unustan, veel üks asi. kas seda asja kutsutakse endiselt kontrollitavateks keskuseks? kontrollitavateks keskusteks, kas te ei saa aru, mis kõla sellel on? mõelge hetkepilk tagasi ajaloo peale kontrollitavad keskused, GoGo, veel ühed keskused tulevad ajaloost meelde. Äh, eks ole, te ei saa aru, millele ma vihjan. juba see kontrollitavad keskused, selle sõna kõla äh, kraabib kõrva. võib-olla võiksime korra istuda, pead kokku panna ja sellest rääkida mingil hetkel. mul on selline tunne, et see lind küll tiibu alla ei võta Ähm, või mis te arvate, võib-olla ma olen päris üksi selles, aga võib-olla Euroopa Liit võiks tunduda ajalooliselt natuke teistsugune, ma jätan selle mõtte nüüd siia õhku rippuma. Äh, võib-olla pöördume selle teema juurde tagasi pärast. ja räägime nüüd ka sellest, mis selle ettepanekuga on juhtunud, kuhu me oleme jõudnud suur tänu, härra esimees. nagu ma juba varem olen öelnud, ma võin kinnitada, et komisjoni poolt parlamendi küsimus on äh, vastuvõtmisel ja siis saadame selle parlamendile. ja üldiselt äh, teie lahkel loal räägiksime ka natuke sellest, kuidas on lood Vahemere keskpiirkonnas äh, sotsiaalõiguste teemast, aga millest oleme samuti täna siin majas rääkinud. ja natuke arve ka. saabujate arv novembrikuus on kahekümne esimese novembri seisuga kakskümmend kaks tuhat viissada nelikümmend üks mis on kaheksakümmend protsenti väiksem näitaja kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, näitajad. ja nüüd siis ähm, taustast iga päev, kui on tegemist päästeoperatsiooniga, siis päästeoperatsioon meil hõlmab rahvusvaheline ähm, raamistik Euroopa Liidul ei ole mingisugust koordineerimisõigust selles küsimuses äh, ka maabumisplatvormide küsimuses, seda tuleb arvesse võtta. aga loomulikult äh, igaüks täidab oma kohustusi ning me pakume tehnilist toetust ja finantsilist toetust liikmesriikidele ning püüame ka äh, pikemas perspektiivis äh, ära hoida seda, et lahendused äh, on, muutuvad kohutavaks. viimastel aastatel on ähm, päästeoperatsioonide võimekuse koordineerimise vajadus suurenenud märgatavalt ja seda tänu sellele, et rannikuriigid on äh, omalt poolt kaasa aidanud, meil on ühisoperatsioone ning äh, meil on ka ühised mereoperatsioonid äh, nagu Sofia ja väga paljud tööd on ära teinud ka, kiiduväärt tööd on ära teinud ka vabaühendused. Teie lahkel loal räägiksin natukene ühisoperatsioonist, mida viivad ellu Piiri- ning Rannikuvalveametid. see aitab meil paremini aru saada, milliste sätetega pannakse paika Demisesi äh, äh, operatsiooni, operatsiooniplaan, tegevuskava ja tegemist oli esialgu piirivalveoperatsiooniga, aga sellel on mõistagi oma päästemõõde ka Euroopa Liidu plaanist lähtuvalt ameti tegevus ning ülesanded on seotud tehnilise ning tegevusliku abi pakkumisega äh, liikmesriikidele. tehniline abi, see tähendab seda, et kõik peavad loomulikult õiguslikult ja ka moraalselt pakkuma kõigile abivajajatele merel abi. aga hetkel kui satutakse pea, aluse peale mis on tõsises äh, äh, abis, siis tuleb tegeleda, äh, peavad sellega tegelema vastavad riiklikud asutused. ja sellest põhimõttest me lähtume ühisoperatsioonides. mõned arvud ka teile. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ametis, ametit on kutsutud kaheksakümne kuuele päästeoperatsioonile päästetud on umbes neli tuhat üheksakümmend kolm sisserändajat. ja ametit, nii palju siis ameti osalusest päästeoperatsioonides, mis puudutab Liibüa rannikuvalvet, siis koostöö, milleni oleme jõudnud, on järgmine ÜRO Äh, hinnangul on ranniku, Liibüa ranniku puhul tegemist legitiimse äh, organisatsiooniga, rahvusvaheline kogukond tunnistab seda ning äh, terve rida tegevusmeetmeid on paigas selleks, et toetada Liibüa rannikuvalvet ning lähtuvalt rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni andmetest kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Liibüa rannikuvalve aitas päästa praktiliselt neliteist tuhat Äh, sisserändajad, mis olid sattunud, äh, kes olid sattunud hädaolukorda. juhiksin tähelepanu ka äh, toetusele ja koostööle, mida pakub Ranniku ja Piiriamet koolituse vallas. meie amet on teinud Sofia operatsiooni vallas koostööd ning pakkunud spetsiaalseid koolitusi ja väljaõpet Liibüa rannikuvalvele. võin teile kinnitada, et kõik planeeritud koolitusprogrammid hõlmavad alati ka inimõiguste alast õpet ning teema, millest viimasel ajal on veel päris palju räägitud, Liibüa ametivõimude päästeoperatsioonid, Liibüa äh, ametivõimud on teatanud ÜRO äh, vastavale ametivõimule, pädevale asutusele seoses äh, erinevate äh, pädevate konventsioonidega mere äh, ohutusest. Nad on teatanud oma vastutusest merel rahvusvahelise õigusega seoses on tegemist unilateraalse deklaratsiooniga. rahvusvaheline mereorganisatsioon on kinnitanud selle pääste, merepäästepiirkonna selle geograafilised piirkonnad ning pädevad äh, ametivõimu. kõik see info on tänaseks Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni kodulehel kättesaadav. me teame, et kuna see Liibüa ametivõimud kuulutasid selle piirkonna välja, on nad äh, saatnud kahepoolsed äh, päästeoperatsioonide kokkulepped naaberriikidesse Tuneesia, Egiptus, äh, Itaalia, nad ei ole saatnud sellist kokkuleppe ettepanekut Maltale, sellepärast nad on veendunud, et kahepoolsed päästeoperatsioonid, kahepoolne operatsioon, pääste kokkulepe Maltaga kahe tuhande üheksandast aastast kehtib endiselt. see on praegune olukord ja koostöö ning koolituse kohta ma ei tahaks rohkem rääkida, sellepärast et siin on kohal ka välisteenistuse inimesed. kuid toonitaksin veel kord, et mis puudutab koolitust, siis äh, on paigas ka tugev struktuur sellest lähtuvalt äh, koolitame äh, Liibüa rannikuvalve praktikante ka Euroopa Liidus. suur aitäh! minu ettepanek edasist silmas pidades on nüüd äh, see, et anname sõna härra Pikele välisteenistusest ja härra Kassedale IOM-ist ning seejärel teistele. Äh, kas kõik on sellega nõus? ma loodan, et kõik sõnavõtjad äh, saavad äh, teha võrdlemisi lühidalt. Sofi, mida sa soovid öelda? Eh, ja me oleme kuulanud siin ära väga palju tehnokraatlikku juttu ja me ei ole mitte ühtegi küsimust saanud esitada, aga küsimused on väga lihtsad, mida tehakse inimeste evakueerimiseks ja tagamiseks ja selle tagamiseks, et inimeste elud ei oleks ohus, kui no keeruline see siis olla saab jaa, eh, ma olin ka selle pärast eh, mures, me tahaksime tõesti rohkem küsimusi kuulda Äh, sest et vastasel korral lihtsalt inimesed hakkavad lahkuma ja me oleme tegelikult juba varasemalt küsinud seda komisjonilt, aga komisjon ei vastanud meile äh, selle kohta midagi. ja mm, ma arvan, et äh, kui kõik teevad mõistlikkuse piirides oma ettekanded, on sellegipoolest kõik lõpuks väsinud ja frustreeritud ja seetõttu minu ettepanek järgmine me peame formaadist kinni pidama ja minu ettepanek on pikkade ettekannete asemel mm, lühidad ettekanded teha. et ettekannete asemel tut-, pigem oleks tegu äh, mõtete tutvustamisega. Äh, me tahaksime teada, milline on olukord teatud äh, võtmeküsimustes, me teame, et Liibüas on olukord väga tõsine, meil on väga segane ettepanek Äh, laual äh, ja me äh, tahame teada, mida teie teate, mida meie peaksime ka teadma ja me tahaksime selle kohta ka mõned küsimused esitada ja sellega asi piirdukski. niisiis ma tõesti väga palun kogu austuse juures, et te teeksite ääretult lühidalt, tutvustaksite ainult võtmetähtsusega küsimusi, neli-viis minutit, mitte rohkem. Te teate seda materjali väga hästi äh, ja põhjalikult, äh, nii et liigume siis niimoodi edasi ja siis hakkame küsimusi küsima ja ma olen täiesti veendunud, et meil on palju küsimusi, mida küsida, minul on neid ka mõned. aga härra Pike Äh, välisteenistuses saab äh, sõna kõigepealt, äh, niisiis palun tutvustage meile väga lühidalt põhiteemasid, mis seda ettepanekut puudutavad ja rääkige meile lühidalt ka olem-, praegusest olukorrast. Uh, suur aitäh, härra esimees! jaa, kõige olulisem teema on see, et kui rääkida maabumiskorraldust, siis, maabumiskorraldusest, siis me ootame nõukogu arutelu tulemusi sellega seoses. teiseks, me jätkame oma tööd mm, erinevate äh, teemade kallal, millega me oleme äh, viimase kahe-kolme aasta jooksul tööd juba teinud ma rõhutaksin siinkohal seda, et mis iganes ka äh, aset leiab maabumisplatvormide aruteluga, peab see siiski sobituma üleüldisesse lähenemisse, mis meil on, see on kõikehõlmav lähenemine, Ehm, pagulaskriis, Liibüa mm, ja muu seonduv äh, on selle raames ja seetõttu me teeme tööd selleks, et piirihaldust äh, parandada me ei keskendu mitte ainult institutsioonidele, vaid ka inimeste koolitamisele, ka inimõiguste valdkonnas on väga keeruline ülesanne, te teate, kui ebastabiilne olukord Liibüas on ja milliseid muid probleeme seal ka on, eriti lõuna pool, kus äh, valitseb seadusetus, aga meie äh, siin äh, vallas püüame ikkagi midagi saavutada. teiseks, me püüame aidata hädas olevaid inimesi, me räägime ebaseaduslikest sisserännajatest, kes on Liibüas hätta jäänud või keda äh, peetakse kinni kinnipidamiskeskustes, me pakume abi nendes keskustes mm, koostöö raames või vabaühendustega ja ÜRO organisatsioonidega me äh, parandame elutingimusi nendes kinnipidamiskeskustes, me tahame sanitaartingimused äh, tagada seal. Äh, me avaldame ka väga jõulist poliitilist survet Liibüa ametivõimudele ja me teeme seda kõikidel tasanditel ja väga jõuliselt me teeme seda siis, kui delegatsioonid tulevad siia Brüsselisse, aga ka siis, kui meie ise läheme Tripolisse, nagu see ka praegu aset leiab. ja me oleme Hmm, eh, vabatahtlikkuse alusel kolmkümmend neli tuhat inimest juba oma eh, päritoluriikidesse tagasi eh, saatnud ja me oleme päästnud nad nendest kohutavatest tingimustest, kus nad pidid elama, olles kinnipidamiskeskustes. kolmandaks teemaks on võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu me tahame võidelda inimkaubitsejate vastu, me teeme seda merel operatsioon Sofia raames, me oleme neutraliseerinud kakssada kolmkümmend äh, inimkaubitsejate äh, alust me püüame lahendada seda probleemi ka teabevahetusega Europoli, Frontexi ja Sofia vahel, eh, selleks, et paremini äh, saavutada elu, edu äh, selles vallas ja Euroopa Liit tuli välja ka sanktsioonidega kurjategijatele, kes on kaasatud inimkaubitsemisse äh, ja see sanktsioonide instrument on ka nüüd kasutust leidnud. peaksin lisaks veel lisama siia seda, et äh, me kindlasti võitleme inimkaubitsejate vastu, aga mm, me äh, aitame seeläbi ka päästa inimesi äh, avamerelt. umbes kolm tuhat inimest on tänu sellele ka päästetud ja lõpetuseks ütleksin, et Liibüa kontekstis on rändeprobleemi võimalik jätkusuutlikult lahendada ainult siis, Mm, kui me suudame tagada jätkusuutliku äh, ja stabiilse olukorra Liibüas äh, ja me peame ka omalt poolt aitama selle realiseerumisele ning äh, kõrge esindaja eesmärk on see ka kümme päeva tagasi oli ta mm, Palermo rahvusvahelisel konverentsil, mille korraldas Itaalia ja ta pühendus Mm, ja, ja ta pühendub äh, konverentsil jõudnud järelduste ellurakendamisele ÜRO egiidi all, aitäh! Äh, suur aitäh, no liigume nüüd edasi. Äh, sõna saab Patrice Kseda, kes esindab rahvusvahelist migratsiooniorganisatsiooni, palun, sõna on teil suur aitäh, suur aitäh meid siia kutsumast ning äh, suur aitäh selle võimaluse eest äh, siin kõnelda. mina tahaksin äh, alustuseks tulla välja kolme-nelja märkusega sellel teemal, eriti tahaksin keskenduda Liibüale ja rändajate olukorrale selle riigi stabiilsus äh, valmistab meile kõige suuremat muret, me teame, et lisaks äh, sisserändajate probleemile on seal ka suur humanitaarkriis, mis on juba aastaid aset leidnud seal, lisaks sellele on väga paljud inimesed seal riigisiseselt ümber asustatud äh, ja nendel teemadel tuleb ka arutelusid pidada milline on julgeolekuolukord meie operatsioonidega seoses? Ähm, praegusel hetkel me saame tegutseda äh, tänu äh, pühendunud ähm, kohapealsele personalile, keda on kakssada viiskümmend kolm inimest, äh, kes teevad erinevates riikides tööd. meil on üheksa rahvusvahelist inimest, inimest, kes on rahvusvaheliselt lähetatud Mm, ja loodetavasti me paneme paika uued julgeolekureeglid äh, uue aasta alguses. me teeme tööd Tripolist ja Sabast äh, Lõuna-Liibüast mm, ja seal on ka rahvusvaheline personaltöö, äh, mis rahatab Benghazi ja, ja, ja teised linnad on ka meie töösse kaasatud, aga sealne töö sõltub julgeoleku olukorrast Äh, suutlikkus äh, inimesi aidata sõltub väga suurel määral julgeolekufaktoritest ja meie oleme alati pidanud julgeolekut võtmetähtsusega teemaks, äh, mida tuleb prioritiseerida, kui me räägime rahvusvahelise kogukonna tegutsemisest seal piirkonnas. kui rääkida sisserändajatest, siis kas sel kuul üle viiesaja inimese on Liibüa rannavalve poolt tagasi suunatud merelt? umbes viisteist tuhat inimest on Liibüa rannikuvalve ka juba päästnud merelt eh, ning eh, me peame seda võrdlema eh, saabunute arvuga Itaaliasse, mida või, või keda on sellel aastal umbes kakskümmend kaks tuhat ja see on rekordiliselt madal näitaja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 hiljutised äh, laevad, mis ratast äh, näitavad ka, et olukord on keeruline. Äh, pagulased keeldusid maabumast, laevad maha tulemast. Mm, inimesed olid pärit Bangladeshist ja mujalt ja nüüd on nad kinnipidamiskeskustes. Lõuna-Liibüas me püüame aidata ka päästeoperatsioonidega läbiviimisel äh, kõrbes, mm, mida Liibüa ametivõimud on läbi viimas äh, ning äh, me teeme tööd ka Nigeri territooriumil piiri lähedal, aga seal töö sõltub ka julgeolekuolukorrast. Need pagulased, keda päästetakse, tuuakse tagasi jul-, kinnipidamiskeskustesse ja see on endiselt siis äh, olukord, mis praegu valitseb. Mm, kakskümmend kuus kinnipidamuskeskust töötavad praegu kümme äh, ida pool äh, ja mm, ülejäänud lääne pool, seal on üle viie tuhande inimese, võrreldes eelmise aasta olukorraga on olukord paremaks muutunud. aasta aega tagasi alustasime me suuremahulist humanitaaroperatsiooni ja siis oli seal seitseteist tuhat inimest, nüüd on neid umbes viis tuhat, aga eh, me oleme ka profiile muutnud eh, umbes kaks tuhat eh, või profiilid on ka muutunud, umbes kaks tuhat inimest on Eritreast, meil on ka somaallasi ja paljud inimesed on problemaatilised. nüüd humanitaarevakuatsioon äh, Äh, nende inimeste puhul ei ole võimalik ja me äh, saadame tagasi äh, koju selliseid migrante, kes on sellega nõus. sel aastal oleme me, me viisteist tuhat inimest niimoodi oma koduriikidesse tagasi saatnud. see on olnud Euroopa Liidu, ÜRO rakkerühma ja Aafrika Liidu ühisoperatsioon. meil on olnud kolmkümmend viis tuhat inimest ka evakueeritud Äh, millised on äh, rahvused siis Niger, seal Sierra Leone, Lõuna-Aafrika riikides, Pakistan, Bangladesh on need riigid, kust need inimesed on pärit. Äh, ja me oleme oma tegevused suunanud ka sisserändajatele, kes ei ole kinnipidamiskeskustes, vaid kes on siiski mm, avaldanud soovi koju pöörduda tagasi ja julgeolekuolukord mõjutab mitte ainult neid pagulasi, kes on kinnipidamiskeskustes, vaid ka teisi, kes seal ei ole ja me püüame ka neid aidata äh, koju tagasipöördumisel. esimese evakuatsiooni suutsime me Saabast äh, Lõuna-Liibüast ka mm, ära teha äh, lennukiga, me saatsime mitmeid pagulasi Lagosesse tagasi Äh, ja nüüd äh, on küsimuse all ka see, kuidas me saame äh, teha tööd alternatiivide tagamiseks kinnipidamiskeskustele, see on väga keeruline küsimus. me oleme teinud tööd Liibüa ametivõimudega selleks, et turvalisi mm, majutusvõimalusi pakkuda, selleks, et haavatavaid pagulasi aidata, näiteks hiljutine juhtum, mis puudutas ühte rasedat naist, kes mm, oli sellises turvalises majutuskohas ning kes nüüd äh, viiakse tagasi tema koduriigi Malisse. ning viimasena tahaksin äh, mainida äh, rändajatega seoses Liibüas seda, et me peame mõistma, milline on ka äh, tööturu dünaamika, kuussada tuhat inimest on seal ja äh, paljud neist töötavad äh, küll ebaseaduslikult, aga siiski ja me püüame ka tööhõiveministriga teha koostööd Liibüas, vaatamaks, millised on dünaamikud tööturul selleks, et leida lahendusi, aitäh! suur aitäh, enne kui me aruteluga algust saame teha, palun mm, ma järgmisel äh, külalisel sõnavõtta, tal on kindlasti väga palju äh, öelda, kuna ta äh, esindab Frontexi ning Vahemere otsingu ja päästetegevuse seirekeskust Sabromedi. Mm, tal on kindlasti tõesti väga palju öelda sellest, mis Vahemerel aset leiab, aga praegusel hetkel palun tõesti rääkige ainult kõige tähtsamatest asjadest ning äh, küsimuste ja vastuste voorus saame veel laiemalt erinevatel teemadel rääkida, niisiis suur aitäh teile ja palun, sõna on teil. suur tänu. kui me saaksime nüüd slaide vaadata, siis ma hea meelega räägiksin nende põhjal. fragment Vahemere äh, päästeseirekeskus tegelikult ei kata Keske, Lääne ja Ida piirkondi Vahemerel. Äh, rändevood kasvavad äh, ning äh, kui Itaalia ja Malta oma sadamad sulgesid, siis on neid hulbivaid rändajaid rohkem jäänud merele, mingisuguseid Mare Nostrum sarnaseid päästeoperatsioone enam ei toimu praegu ja Liibüa, Liibüale on edastatud siis neid ähm, ähm, rändajaid ning kodanikuühiskonna organisatsioone süüdistatakse praegu smugeldamises ning inimkaubanduses. Saab Medi töö on siis mitmekülgne, me ühest küljest oleme me rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab erinevaid äh, organisatsioone ja tegeleb päästeoperatsiooniga, teisest küljest oleme ka platvorm, mis koordineerib sidusrühmade tegevust. Rescue NGO-s that have been active since two thousand and fifteen. meie liikmed olnud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates olnud aktiivsed ning tähtis on ju vastata kõikidele äh, juriidilistele väljakutsetele, teeme äh, Open Arms äh, organisatsiooniga, Itaalia organisatsiooniga, Médecins Sans Frontières organisatsiooniga ning mm, tegeme mitmete organisatsioonidega, ka nendega, kes äh, tegelevad kohtuprotsessidega, äh, esi-, esi-, esindavad meid ning Queen Mary tegelikult praegu äh, on nagu meie algatuse toetaja tähtis on äh, turvaline digitaalne keskkond, mis võimaldab meil infot vahetada ja usaldusväärseid info, äh, usaldusväärseid andmeid vahetada, aga äh, praegusel hetkel meil seda ei ole. Meet the Migrant projekt on praegu parim, mis meil on, aga sekundaarsed Äh, andmed on meil olemas, need on lihtsalt äh, pressiteated ja midagi sellist. nüüd äh, me peaksime tegelikult me, search and action mehhanismi toimivaks saama, kohtadel tege-, teeme koostööd akadeemiliste ringkondade ja teiste sidusrühmadega. nüüd meie metoodika puudutab äh, info kogumist, standardsete intsidentide registreerimist, standardsed tõendite kogumise protseduurid ja see puudutab siis ka meie veebilehte, kõik see, mida me teeme, jõuavad meie, jõuab meie liikmes, kodulehele, see on ligipääsetav ainult meie liikmetele. seal on graafikud, informatsiooni visualiseerimine ja need graafikud jällegi on kättesaadavad kõigile, keda see informatsioon huvitab. me analüüsime koos ülikoolide abiga informatsiooni kasutame ka eh, teadusväljaandeid, näiteks okeanograafia väljaanded, võib-olla te teate, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta võtta Mari Klauseni raportit ähm,, puudutas ühte strateegilist äh, kohtuvaidlust, kus äh, sooviti vaidlustada Itaalia koostöö Liibüaga avamerel ja nüüd näitan pilti sellest intsidenti raportist, mida me kasutame siis oma siseselt erinevate juhtumite registreerimiseks ja see on meie Saropmeedi, meie organisatsiooni veebilehe avaleht. siin on kirjutatud meist, meie partneritest, päästeoperatsioonidest ning meil on ka pildid, mis illustreerivad meie tööd um,. I m done and um, if I may take. kui te lubate, siis kui te mulle veel annaksite kolm kuni viis minutit, mul on kolleegidele küsimusi. nüüd õigustalituse arvamus maabumisplatvormide kohta. nüüd tundub, et Euroopa inimõigused territooriumiväliselt ei äh, äh, kehti, kuigi Euroopa Liidu välisteenistus tegutseb väljaspool Euroopa Liitu ja Frontex tegutseb ka kolmandate riikide territoriaalvetes kui ka avamerel, seda me teame koostööst Liibüaga ja ka Heera operatsiooni kaudu mida te siis teete Fratsoni kohtuotsuse lõikega kakskümmend üks, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse kohaldatavust ja inimõiguste harta kohaldatavust. mis te arvate sellest? E, e, komisjonile on kiired küsimused ka, SR režiim, seda reguleerib rahvusvaheline õigus, aga Euroopa Liit on ratifits-, ratifitseerinud ka ÜRO mereõiguse konventsiooni ning artikkel üheksakümmend kaheksa unklusist äh, puudutab just erinevaid operatsioone, kuidas te seda tõlgendate ja mida te mõistate päästetöö all, äh, millega tegeleb äh, Liibüa, paljude kategooriate järgi ei ole võimalik nimetada seda tööd päästeoperatsiooniks, näiteks kargolaev, kaubalaev mm võttis peale ida, Sudaanist ja Eritreast ja mujalt äh, saabuvaid äh, taot-, äh, varjupaigaotsijaid, aga need inimesed sunniti maale minema ähm, pisargaasi ja muude sarnaste meetmete abil ja kuidas te seda kirjeldaksite, iseloomustaksite, kas Liibüa on turvaline riik päästeoperatsioonide, otsinguoperatsioonide režiimi turvalisuse vaatevinklist ning te ütlesite, et teil on andmeid Liibüa keskosa kohta ja olete rahul sellega, aga ikkagi, kui me äh, vastavaid konventsioone vaatame, siis kas Liibüa on suutlik üldse otsingu- ja päästepiirkond, äh, päästeoperatsioone läbi viima, meie, meie ei arva, et ta on ja Liibüa piirivalve on, on tuntud äh, selle poolest, kuidas ta äh, operatsioonide käigus tegelikult kõiki eeskirju rikub, äh, näiteks seoses Nivin kaubalaevaga hiljuti novembris. kui mingisugust raamistikku ega mehhanismi ja talitusi ei, ei ole selleks, et otsingu päästeoperatsioon läbi viia, siis ei saa sellega rahul olla ja siis UNAFOR-i poliitika e, ja teie ettepanek, e, mida tutvustasite viieteistkümnendal novembril, e, eesmärk oli lõpetada Itaalias maapõhmine. ma ei tea, kuidas see vastab olemasolevale õigusraamistikule, kujutan ette, et koordineeriv organisatsioon otsustab, milline on turvaline paik, aga kas see viitab sellele, et kas Liibüa või Tuneesia võiksid olla turvalised vastuvõtukohad? näiteks Euroopa välisteenistuse arv, äh, arvates ja äh, mul on küsimus ka rahvusvaheline rändeorganisatsioonile, see puudutab vabatahtlikku tagasisaatmise mehhanismi. et te soovite inimesi koju tagasi saata, aga kui need inimesed tõesti vastavad kõikidele kriteeriumidele, mis esitatakse pagulastele, kuhu te nüüd viite? Nigeeriasse, teistesse riikidesse ei ole võimalik saata neid, neis ei ole enam vastavaid vastuvõtuprogramme, neil on vaja, aga kaitset vaja, mida te teete siis? võib, võib-olla teada Soventoto juhtumit suvel äh, olite te selle osaline, võib-olla te kirjeldaksite meile seda, tänan okay,. And I, I might, might bring you back when um, if I could ask my võib-olla ma siis annan nendele kolleegid, nendele küsimustele ametliku koju, siis äh, võib-olla te võiksite nendele küsimustele vastata, sellepärast et kolleegid tahaksid nendele küsimustele ju ometi vastuseid. ja nüüd saab sõna Barbara Spinelli. Barbara, kõigepealt teie ja siis Cornelia Ernst. ja siis äh, proua Stevens ja Barbara Sargentini, palun. Äh, kõik, kõigepealt Barbara Spinelli ja siis kõik teised. palun eh,. In... tegelikult on keeruline sõna võtta, võttes arvesse seda, et see küsimus, mille ma tahtsin esitada, on juba esitatud äh, proua Lätsi poolt äh, keda ma tahaksin tänada tehtud töö eest, mina tahaksin oma poolt öelda seda, et ma tõesti tahan, et äh, kõik need institutsioonid, kes siin täna esitatud on, äh, loobuksid äh, kahesest või ebamäärasest sõnakasutusest, kui me räägime nendest tragöödiatest, mis leiavad aset Vahemere ja Vahemere ümber. ja me peame kõik mõistma, et me tun-, oleme tunnistajaks läbikukkumisele, mille eest vastutab Euroopa Liit ja vastutavad ka rahvusvahelised organisatsioonid. komisjon samas Äh, jah, räägib äh, vähenenud äh, pagulaste arvudest nüüd, aga ta ei räägi surnute hulkadest samaväärselt. Violetta rääkis juba ka Liibüast ja räägiti ka rahvusvahelise mereorganisatsiooni andmebaasist, aga Liibüa äh, rannikuvete äh, piirkond äh, on selline, mis ei saa hästi toimida. Liibüa ei ole liitunud Genfi konventsiooniga, ei vii läbi piisavalt päästeoperatsioone. ning kas, küsimus ongi, et kas oleks võimalik peatada Liibüa selle rannikuala tsoon äh, nüüd evakuatsioonid, siin räägiti, e, et väga palju on ära tehtud selleks, et aidata hädas olevaid inimesi. komisjoni esindaja rääkis meile sellest, aga see, mida ta ütles, ei ole tegelikult tõsi. E, ja e, Äh, doktor Grandi äh, oma vastuses meile on öelnud, et UNHCR ei äh, suuda veel avada oma evakuatsioonikeskust. teatud hulk tagasisaatmisi on Nigerisse toimunud, aga need tagasisaatmised toimivad ainult siis, kui Euroopa Liit Äh, austab äh, ümberasutamiskohustusi, aga tegelikult Euroopa Liit seda ju ei tee. vanglad. mulle näib, et äh, siin nendest räägitakse kui normaalsusest. Need on nüüd normaalsuseks saanud mina lõpetaksingi nüüd siin, sest et mulle tundub, et kolleegidel on ka äh, väga palju äh, selle kohta öelda, aga veel siiski üks asi. Äh, mina esitasin ühe küsimuse. tegin seda kolleeg Veržaa nimel komisjonile see oli suuline küsimus. mina tahaksin komisjonipoolset vastust täna ja mitte mingit ebamäärast lubadust, et küll see äh, kunagi tuleb. Filippo Grandilt me saime juba vastuse, aga komisjonilt ei ole kuulda ei kippu ega kõppu. Eh, ja härra Alvino saab jälle sõna selles küsimuses. ma arvan, et ta tahtis alguses teha seda, aga, aga saab sõna lõpus. Cornelia Ernst, palun, teil on sõna suur aitäh, suur aitäh viimasele äh, kõnelejale ka, ta äh, rääkis sellest, äh, mida minagi arvan. kolm märkust minu poolt ka. kas millalgi keegi kui rääkida komisjonist või mõnest muust organisatsioonist, kas keegi ka häbeneb või häbi tunneb selle pärast, mida nad meile siin räägivad äh, Äh, see äh, läheb äh, hea usu vastu. kas on keegi, kes ka häbeneb natuke selle kõige taustal, mida te meile siin räägite, selle lolluse taustal, see on häbilugu Euroopa Liidu jaoks, see on häbilugu kõikide teie jaoks, kes te siin istute ja meile sellest kõigest räägite nii, selgitage Mm, mulle seda, kuidas te seda mittetagasisaatmise põhimõtet ellu tahate tahate rakendada, kuidas te seda päriselt ellu tahate, seda kontseptsiooni ellu tahate rakendada, mis puudutab äh, seda teemat. teiseks, mm, mina tahaksin teada, kas te teate ja te kindlasti teate, kuidas Liibüa rannavalve äh, tegutseb äh, Põhja-Liibüa valitsus, kas te teate eh, sellest eh, midagi, et eh, Liibüa rannavalve varastab inimeste isiklikke esemeid ja nii edasi ja nii edasi. kolmas teema Te äh, rääkisite kontrollitavatest keskustest ja mm, ahistamistest ja et need ei äh, ole õiged, aga tuleb vaadata, milline on inimeste mm, olukord, aga milline alus, baas teil selleks kõigeks on, seda ma tahaksin teilt teada. aga äh, pean ütlema, et ka mina häbenen silmast silmad peast selle pärast, mida ma siin kõike kuulen, aitäh! Um, kallid kolleegid, tõlke, tõlge lõpeb meil kell üks, nii et äh, kui me tahame vastuseid saama, peame seda arvesse võtma, me tahame ju vastuseid saada. ja mm, katsuge teha nii lühidalt kui vähegi võimalik. härra Steven, proua Stevens, palun. suur tänu, kallid kolleegid Euroopa Parlamendi õigustalitus tegi meie taotlusel oma ettekande. ja ja inimesed, kes päästeti, peaks tagasi saatma viimasesse riiki, kus nad olid enne seda, kui nad äh, merelt päästeti väga huvitav. inimesed tuleb rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt viia me, pärast merelt päästmist turvalisse sadamasse, see on üsna laia, lai määratlus ja seetõttu saab neid mõnikord kolmandatesse riikidesse vastutu va,, vastuvõtukeskustesse viia. me teame, et äh, praegu viiakse koolitusi läbi kohalikele ametivõimudele ning me peame kandma hoolt selle eest, et, et enam ei tuleks ette uppumisjuhtumeid konventsiooni tõttu, millele on allkiri antud. aga vabaühendused teevad mõnikord teha koostööd ka inimkauplejatega või piirivalvajatega, me ei saa saavutada null protsendi tulemust, aga me peame kuidagi peatama selle olukorra igasugused sotsiaalsed eelised, mis veel ligi meelitavad inimesi ja nii edasi. kui me saaksime vastuvõtukeskused jätta väljaspoole Euroopa Liitu, siis saame rahvusvahelisest õigusest kinni pidada ja see toimiks ka. proua Sargentini. kahju, et õigusteenistuse arvamus ei ole avalik, siis me saaksime ära äh, aru, millest siin lahkarvamused tekivad kui on selliseid turvapaiku Põhja-Aafrikas, siis oleks üsna loogiline äh, saata inimesi ka sinna. kui on olemas turvalised sadamad, kui on äh, toimiv äh, varjupaigasüsteem. ja ma arvan, et selle vastu ei oleks väga paljud. aga ei muutu siiski asjaolu, ükskõik kuidas me vaatame seda õigustalituse arvamust, et ei ole selliseid ähm, turvalisi sadamaid Põhja-Aafrikas, me võime rääkida siin avamerest, nende territooriumist, meie territoriaalsetest ja nii edasi, aga turvalisi sadamaid ei ole. ja Panama laeva, Panama lipu all sõitev laev, kus äh, pagulased ja, ja äh, sisserändajad sattusid vägivallajuhtumisse siis kui see muutub tavaks, siis iga kauba laev äh, hakkab sõitma mitte Euroopa Liidu lipu all, sellepärast et siis nad äh, ei pea enam päästma inimesi ja neid turvalistesse sadamatesse tooma kuivõrd see Panama äh, laev ütles, et nad lähevad Maltasse või Itaaliasse, aga tegelikult läksid Misratasse, äh, kus nad autosid äh, pidid sadamasse laadima, see tekitas tõsise probleemi, ma ei tea, kas keegi on selle peale mõelnud varem, aga kui karbo, kargoettevõtted hakkavad niiviisi toimima, siis võib tekkida tõsine humanitaarprobleem. veel üks tõsine humanitaarprobleem välisteenistus. ma ei ole sugugi kindel, et te saate aru, mida tähendab äh, inimkauplemine ja inim, inimkullerlus. on inimestega kauplejaid, on, on salakaubandaja, kaubavedajaid ja on inimkullereid. Need kahte asja tuleb lahus hoida, kui te ütlete öö, äh, inimkaubandus või kullerlus, siis kui te tegelikult mõtlete salakaubavedu, siis lähevad asjad küll väga sassi, me peame väga täpselt rääkima selles arutelus. ja siis Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon. kohtusime teie ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga Kambras septembrikuus ja juba siis ma ütlesin, äh, suletud uste taga ja äh, ma juba rääkisin siis mida ma arvan maabumisplatvormide plaanist. ma arvan, et nüüd on õige aeg, et te saaksite rääkida sellest, mida täpselt mõtlete nende plaanide all. lugesin meie Hollandi ministri kirja meie senatile, kus räägitakse endiselt seda, mida te, mida tehakse koostöös Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni vabandust, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja Ülemvoliniku Ametiga selleks, et, et maabumisplatvormid materialiseeruksid. mulle jäi septembrikuus mu-, mu-, mulje, et äh, te olite ka ise natukene šokeeritud, kuidas see äh, nõukogu välja mõeldud õudusunenägu peab olema teie töö laual, aga ma tahan kindlat kinnitust selle kohta, et te tõesti ei tööta selle nimel, sest minu arvates Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon ja Ülemvoliniku Amet ei peaks äh, sellist tööd küll tegema. ja lõppküsimus minu poolt teile, esimees, kas on võimalik äh, kuidagi kanda hoolt selle eest, et äh, see õigusteenistuse arvamus oleks meile avalik. miks ei peaks olema avalik, ma ei saa sellest aru. jah, vastan sellele. veel hoiatuseks, me jätkame nüüd inglise keeles Äh, vastustega pärast kella ühte, sellepärast et me tahame äh, vastuseid saada. härra Köster, palun. Danke, Claude. Ähm, ich empfinde es als eine. jah, suur aitäh. siin räägitakse äh, Liibüas olevatest pagevatest inimestest. minul on kolm konkreetset küsimust esimene küsimus, kahekümnendal novembril äh, oli äh, konteinerlaeval Levinil pagulased, äh, kes pärinesid Liibüa rannikult ja nad pidid sealt laevalt oma tahte vastaselt lahkuma. ja minu küsimus IOM-i esindajale on järgmine. kas teil ei olnud võimalust seal kohal olla ning tagada pagulaste turvalisus äh, Äh, ning äh, kas te olete kontaktis nende inimestega ja kas te oskate öelda midagi nende olukorra kohta? teine küsimus. Äh, me teame, et regulaarselt surevad inimesed Liibüa kinnipidamiskeskustes. kas teil on ülevaade surmapõhjustest ning kes näitab, kui palju neid hukkunuid on, kust need andmed pärinevad ja kas meil on need? suur aitäh! jah, need on väga tõsised teemad kõik ja mul on väga kahju sellest, et ma aega pean piirama. Cecil Kienge järgmiseks, palun. Eh, suur aitäh, Claude. Eh, minul on ka kolm eh, väga konkreetset küsimust. esimene küsimus äh, puudutab äh, selle, seda, et evakueeritud on kolmkümmend neli tuhat inimest ja äh, et väidetakse ka, et edusamme on tehtud. Liibüas on evakueeritud tõesti inimesi, kuid äh, mm, inimesi on seal ju oluliselt rohkem, üle kuuesaja tuhande Mm, sest et teie esitatud arvude ja kuuesaja tuhande vahel on väga suur vahe ju. Äh, see, mis on tehtud, on ainult minimaalne. teine teema, äh, solidaarsuse kriminaliseerimine ei ole võimalik äh, arestida, kui nii võib öelda, solidaarsust mm, laev on ka erinevaid, näiteks üks laev on vedanud mm, prügi, meditsiinilisi jäätmeid ja Äh, on veel teisi sarnaseid juhtumeid olnud, äh, aga kahjuks äh, sellised juhtumid mõjutavad üldist pilti ja kriminaliseerivad solidaarsust. Mm, ma tahaksingi teada, kas teil on mingeid positiivseid tulemusi olnud võimalik saavutada selles vallas? Äh, ma tahaksin äh, teada, äh, et kust selline üldistamine, millega praegu tegeletakse, tuleb, kust see pärit on? aitäh, härra Jurek saab viimasena sõna ja siis kuulame ära vastused, härra Jurek. Dziękuję bardzo. Ochrona granic to jest prawo obywateli w zakresie też wyznaczonym przez prawo państwowe. Suur tänu. Piiri, piiride haldamine on liikmesriikide volituste hulgas äh, ja meie, me lähtume ju õigusriigi põhimõttest ning õigust eirata ei saa. Euroopa Parlamendis ning äh, Euroopa Komisjonis äh, tahetakse piiridest vabaneda. ja meil on rändeaeg, me räägime siin inimväärikusest, aga inimväärikus peaks tähendama seda, et me austame õigust, austame ka teiste õigust ning ühiskonna õigust see kriis on äh, suures osas äh, tingitud Euroopa poliitikute erinevatest avaldustest, avaldustest, millega äh, kutsutakse üles rändealastele ohtlikele otsustele. see probleem oleks minevikus olnud väikesem ja oleks tulevikus ka suurem kui me saaksime pakkuda abi neile, kes seda abi päriselt vajavad. mina arvan, et me ei peaks julgustama inimesi kodudest põgenema, äh, ebaseadusliku rände teele asuma. ma ei mõista hukka neid, kes on siin sõna võtnud. ma tahan lihtsalt, et me pakuksime inimestele lahendusi ja piiraksime kuidagi probleeme ja nüüd siis paluksime kolleegidel vastata. kõigepealt komisjoni ja välisteenistuse kolleege. mitte keegi ei taha äh, siin ebameeldiv olla, nii et äh, pidage vastu, me räägime Liibüast ja inimesed äh, lähtuvad oma kogemusest